The... tere tulemast tagasi tööhõive komisjoni koosolekule. ja kuna on komisjoni istungeid teisigi, kus te tahate täna osaleda, siis teen ettepaneku, et hakkame peale. seitse minutit tegelikult on juba meie koosoleku ajast läinud. nii et alustame siis meie koosoleku eesmärk on äh, juhatuse valimine, äh, alustame siis kohe esimehe ja aseesimeeste äh, valimisest vastavalt kodukorra artikli kakssada neli. ja ma kinnitan ka seda, et kvoorum on koos neljandik liikmetest. kas olete valmis hakkama pihta? ma arvan, et olete ja siis palun eh, kõigepealt eh, esimeste kandidaadit, proua Zimmer, olge hea. proua esinaine, austatud kolleegid. ma tahaksin teha ettepaneku, et eh, härra Toomas Hendel oleks meie komisjoni esimees, kaks ja pool aastat on ta juba tugeva äh, toetuse all juhtinud meie komisjoni. Teile, proua Ulfskog, tahaksin ma ka tänusõnad edastada. Äh, härra Mann on haige, aga ta on äh, olnud kirjalikult päri tema valimisega ja kandideerimisega ja kui te tahate, siis võiksin tema poolt ka väikese sõnumi edastada, äh, nii nagu ta mulle edastati, see on üsna lühike tekst. aga siis me vastame ka tema soovile, et tegemist ei ole mitte lihtsalt formaalse otsusega tema poolt, vaid et ta tõsiselt on huvitatud panustamaks meie komisjoni edasisse töösse. loen ette. austatud kolleegid, kõigepealt tahaksin ma tänada kõiki väga heade soovide eest Äh, olen äh, oma haigeoleku ajal need kätte saanud, äh, ma olen täiesti veendunud, et tahan sellest haigusest jagu saada ning veebruarist täie jõuga jälle olla panustamas meie komisjoni töösse. ma tahaksin kasutada seda võimalust oma asendajaid, eriti Marita Ulfskogi, kõiki koordinaatoreid ning kogu sekretäriaati Andreas Huberi juhtimisel tänada tehtud töö eest, suur tänu! eelmisel aastal tehti väga põhjapanevad poliitilised otsused, mis mõndagi muudavad. mitmed äh, kommentaatorid räägivad uuest äh, majanduskeskkonnast maailmas äh, ning miljonite inimeste tööhõivele ja elamisele loomulikult avaldab see väga tugevat mõju, mille järelmeid me praegu veel ei teagi. seetõttu on aina tugevam ja olulisem ülesanne eh, panustada sellesse, et kõikide inimeste tööhõive ja õiguste eest seista Euroopas ja ma tahan sellesse panustada. ma olen valmis eh, komisjoni eh, esimehena tegemaks kõik, mis minu võimuses, tervitades Toomas Hendel. ja tahaksin teha nüüd omalt poolt veel öelda, et fraktsioon, minu fraktsiooni ja kahe kaaskoordinaatori nimel teen ka selle ettepaneku esimehe kandidaadiks Uh, I, uh... esinaine proua Ulfskog, ma saan aru, et uh, aplaus näitab seda, et Toomas Hendelit uh, võime heakskiidumenetlusega ametisse valida. üksainus kandidaat on, mis tähendab, et küsin, kas võime Toomas Hendeli valida siis tööhõivekomisjoni esimeheks? suur tänu. siis läheme edasi. ja valime esimese aseesimehe. ja palun kandidaat äh, proua Steinruck kõigepealt. sotsiaaldemokraatide fraktsioon äh, pakub välja Marita Ulfskogi kandidatuuri. suur tänu. Äh, kas on veel kandidaate? ei ole. see tähendab, et ainult üks kandidaat on. kas võime samamoodi hääletada heakskiidu? menet-. suur tänu. nüüd edasi valime teise. Yes kandidaadi on seadnud härra Kaasa. härra Rola. härra Kaasa saab sõna. lööni jala ära, ütleb kõneleja, saan rääkida küll. teen ettepaneku, et teiseks aseesimeheks selles komisjonis võiks olla härra Roland Eh, jällegi heakskiidu teel, palun. kas eh, härra Roland võiks tulla siia ülesse, poodiumile? Uh, suur tänu ja siis läheme kolmanda aseesimehe juurde. sõna saab härra Kalme Šambu koordinaatorina, palun. Gracias, senor vicepresidenta, el grupo ALDE tiene el honor. suur tänu. Aldel on au teha ettepaneku suurepärase persooni nimetamiseks, kes on olnud ka Inimõiguste Kohtus Strasbourgis kohtunikuks. proua Renate Veeber, palun. A... suur tänu. proua Veeber on kandidaadiks seatud. kas saame teha samamoodi nagu teiste valimisel, et teeme seda heakskiidu teel? Thank you. Please up. suur tänu, palun tulge siia poodiumile. We regard that as you have eh, accepted. nii, olete te oma ametisse kinnitamisega olnud päri ja võtame seda arvesse I will, yes. I will now ask for uh... nüüd neljas aseesimehe kandidaat ja selleks saab sõna Juta Steinrück Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, palun. sotsiaaldemokraatide fraktsioon äh, pakub välja härra Jongeeriusse kandidatuuri. proua Jongeerius, vabandust, kas olete nõus äh, oma kandidaadiks nimetamisega? kas võime teha täpselt samasuguse menetluse teel? oleme proua Jongeeriusse valinud äh, heakskiidu teel, nii nagu ka teiste kandidaatide puhul. mis tähendab, et saame alustada oma tööga täna on väga pikk äh, koosolek ees ootamas ja loodetavasti äh, saate jääda siia nii kauaks kui võimalik, sest meil on siin väga olulisi päevakorrapunkte, mis on vaja läbi arutada. kas saame võtta vastu päevakorra nii, nagu see on? tundub, et jah. Äh, kõik keeled on täna kasut-, kasutatavat äh, keeli horvaatia ja soome keel paraku mitte ja ma tahan tuletada teile meelde, eel-, järgmise nädala esmaspäevast kuni kolmapäevani on meil äh, Euroopa Parlamendi nädal, äh, parlamentaarsete delegatsioonide kogumise nädal ja üheksa kolmekümnest teisipäeval kuni lõunani on meil parlamentide vahelise komisjoni koosolek, kus on kaks teemat arutelul, nimelt töötajate mobiilsus ja tööjõurände tähtsus. ja teiseks Euroopa sotsiaalsete õiguste sammas. siis konsultatsioonimenetluse lõpust järgnevad sammud. volinik Tyson võtab ka sellest koosolekust osa ja ma tahaksin teid julgustada kõiki, et palun leidke oma ajakavas aega, olge kohal kuna päevakava on väga tihe, teemad on tähtsad meie komisjoni vaatenurgast. kaheksas päevakorrapunkt. kas äh, saame heaks kiita koosoleku protokollid? oktoobri, novembri ja detsembri istungitest käib jutt. tundub, et äh, te olete kõik päri, mis tähendab seda, et oleme jõudnud juba üheksanda päevakorrapunkti juurde ja hakkame äh, rääkima algatusraporti eelnõust äh, härra Silikiotise äh, loodud raport, mis puudutab töötingimusi ja ebakindlaid töösuhteid. ta on teel, olen kuulnud siin, aga kuidas me edasi läheme, kas hakkame lihtsalt aseesimeestest ja hakkame asja arutama, kas see sobiks teile? siis saab sõna äh, Claude Roland, kes on siis Rahvapartei äh, variraportöör, mis puudutab ebakindlaid töösuhteid ja töötingimusi. palun. okei okay,, merci. suur tänu. ja kuigi raportöör ei ole veel saabunud, sooviksin teda tänada tegemist on tekstiga, millest lähtuvalt me saame edasi töötada ja kindlasti tulevad meil huvitavad arutelud, sest seal on väga palju päevakajalisi teemaid ja teemasid ja see on väga oluline. tahaksin viidata Jean-Claude Junckeri sõnadele Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni konverentsil, ta ütles, et ei ole normaalne, et äh, nii palju on selliseid ebatüüpilisi töölepinguid äh,, äh piiratud äh, kestusega lepinguid äh, äh,, igal juhul selliseid äh, ebatüüpilisi tüüpi lepingu, töölepinguid. tegemist on arenguga, mis on käigus ja me peame ähm, reaalsusega arvestama, isegi kui meile see reaalsus ei meeldi või ei tundu positiivsena majanduse areng on kaasa toonud palju muutusi töömaailmas, eriti mis puudutab äh, erinevaid äh, lepinguvorme ja tekst, mis meie ees on, äh, viitab sellele, et ebakindlus suureneb ähm, olulisel määral ja see on ka seotud selle koostöömajandus, jagamismajanduse arenemisega, mis on ka piiriülene ja muudab olukorda tõsiselt. ma olen veendunud, et seoses selle arengutega on meil võimalik ähm, suhtuda erinevat moodi. esiteks äh, aktsepteerida ja lihtsalt nentida, et äh, see on positiivne ja see pakub palju rohkem äh, paindlikkust ettevõtetele ja vabadust ma kardan, aga ma olen veendunud, et kahjuks sellega nõustuda ei saa. mina olen veendunud selles, et nii ettevõtjad kui ka töötajad vajavad turvalisust ja eh, kuigi teatud paindlikkus on vajalik, siis võib see häirida ja hävitada teatud ühtekuuluvus, eh, sotsiaalset ühtekuuluvustunnet teine element, äh, mida ma sooviksin välja tuua võimaliku suhtumisena, on see jaanalinnu poliitika, ehk siis mitte, mitte aktsepteerida seda, mis toimub äh, ja lihtsalt arvata, et on mingi võlukepiga võimalik olukord äh, ajas tagasi viia ja tulla tagasi määratlemata töö tähtajaga lepingute juurde, nii nagu varem aga see tõenäoliselt ei vasta samuti reaalsusega ja kolmas äh, suhtumine on see, millest mina lähtun, on see, et arvesse võtta neid arenguid, mis on aset leidnud koha peal, aga samas paika panna meetmed, millega on võimalik äh, tagada töötajate ja tööotsijate olukord. jah, teatud paindlikkus on vastuvõetav, aga minu arvates on sellega seotud kaks äh, tingimust, ühest küljest see peab olema läbi räägitud äh, sotsiaalpartneritega ja sellega peavad kaasas käima meetmed, millega tagatakse mm, töötajate professionaalne karjäär ja antakse teatud äh, turvatunne, mis paremini äh, võtaks arvesse ka majanduse reaalseid tingimusi ja minu arvates on see ainus viis, mida me saaksime kasutada selleks, et reaalsusest lähtuvalt edasi tegutseda ja sellega seoses olen ma ka valmis esitama mitmeid muudatusettepanekuid härra Silikotise raportisse. ja lõpetuseks tahaksin öelda, rääkisin siin jagamismajandusest ja ka täna on meil selles osas üks dokument, mida me käsitleme, seda majandust haru ei tohi vaadata äh, mingisuguse probleemini, vaid see lihtsalt ähm, nõuab meilt uusi reegleid. kui me ei suuda uusi reegleid luua selle uue reaalsusega vastavalt, siis reegleid äh, luuakse nende poolt äh, ehk siis turu poolt ja me teame, et äh, see ei pruugi olla alati parim lahendus, aitäh. aitäh ja Sean Simon saab järgmisena sõna okay.. Um, suur tänu, proua esimees. mul on väga hea meel selle raporti puhul esindada sotsiaaldemokraate. ehkki see raport ei ole sotsiaaldemokraatide raport, see on kuue raport, siis meie meelest on see küllaltki hea ja igati oleme me raportööriga samal meelel, ehkki raportöör ise ei ole veel siia meie sekka tulnud. ja kui nüüd lisada sellele, mida ütles härra Roland, siis on selge, et siin ollakse lausa ebaloomulikult suurel määral ühel meelel. rohkem näiteks ühel meelel kui Ühendkuningriigis. minu jaoks on see oluline teema, mina esindan Ühendkuningriigi keskosa, kus on väga palju inimesi nulltunnilepingutel, kõige rohkem isegi Ühendkuningriigis ja Ühendkuningriigis on niikuinii äh, Euroopa Liidus kõige rohkem nulltunni töölepinguid. me teame, et selles valdkonnas on definitsioonid, määratlused äh, väga keerulised ja ebakindlate töösuhete defineerimine ei ole sugugi lihtne. me arvame, et raportöör on teinud head tööd, aga ma arvan ka, et tarvis on proovida natuke rohkem teha vahet Eh, töösuhete ebakindluse ja töötingimuste vahel. Eh, me proovime seda enda muudatusettepanekutega ka teha. Eh, Euroopa Liidu tasandil on tegelikult töötajate õiguste kohta päris head õigusaktid olemas ja me peame tagama, et need õigused rakenduvad kõigile töösuhetele, kõikidele töötajatele, olenemata nende töötamise vormist. tööturg ja töötamine on midagi, mis muutub ja ma arvan, et tulevikus on tarvis väga sügavalt ümber mõtestada see, kuidas töösuhted hakkavad tulevikus välja nägema, sest sellised nad ei ole nagu vanasti. aga ma arvan, et praegu peaks keskenduma just sellistele pingutustele nagu praegu, selleks, et need inimesed, kelle elusid need teemad puudutavad, et nende elu ei muutuks tohutult, et inimesi ei hakataks ekspluateerima mingitel uutel viisidel. sest me oleme arvanud ju, et selline ekspluateerimine on ära lõpetatud õigusaktidega, ehk siis me tahame, et töö puhul oleks olemas teatud miinimumstandardid, ehm, on muidu teatud töösuhted, näiteks tasustamata praktikad, nulltunnilepingud, muud sellised, me arvame, et need ei ole sugugi vastuvõetavad selle probleemiga tuleb tegeleda ja seal, kus on hall ala, kus määratlused on ebaselged, siis määratlused tuleb teha selgemaks, töösuhted tuleb teha selgemaks. digiteerimise valdkonnas ehm, digiteerimine võib pakkuda meile võimalusi, aga me peame oma seadusandlusega siis digiteerimisega kooskõlla viima. ma ei tea, kas komisjoni esindaja on täna siin, kui nad on siin, siis kuuleme kindlasti ka nende seisukohta, aga kokkuvõtteks ütleksin, et mis tahes raport selles valdkonnas on hea, aga tegelikult on tarvis komisjonilt äh, päris õigusakte. see raport on muidugi hea algus aga seda tuleb võtta tõsiselt ja komisjon peab sellele kiiresti reageerima konkreetsete seadusandlike ettepanekutega. president Juncker räägib väga hästi sellest teemast, aga praktikas me ei ole väga palju temalt näinud. suur tänu, härra Simon! me oleme nüüd tõesti selle aruteluga alustanud, me räägime sellest, mille raportöör valmis on saanud, siis härra Silikiotis on ka kohale jõudnud. ja kõik, mida härra Roland ja härra Simon ütlesid, ma ütlen teile edasi, ta rääkis teie raportöörist väga positiivselt ja nüüd annan sõna eh, teile, härra Silikiotis, et te saate raportist lühidalt rääkida. suur tänu! esiteks eh, ma pean vabandama eh, mu hilinemise pärast kahjuks pidin olema ühel teisel koosolekul parlamendis, lihtsalt on nõnda, et äh, vahel peab olema kahes kohas samal ajal. meil oli ITRE komisjonis äh, esimene koosolek. ma tänan neid kolleege, kes juba sõna võtsid. mitmetest uuringutest on näha, et ähm, ebatavalised töösuhted on Euroopas äh, järjest sagedasemad järjest rohkem on osalist tööaega, seda on viimase viieteist aasta jooksul kõvasti juurde tulnud. ja sellised uued töösuhete liigid, ehm, nendega on niimoodi, et nad moonutavad töösuhte definitsiooni. järjest rohkem on näiteks fiktiivse, fiktiivseid vabakutselisi Äh, ja sellel on äh, negatiivsed mõjud inimeste sotsiaalsetele õigustele, äh, puudutab selliseid valdkondi nagu sotsiaalne dumping näiteks, ja sellest ka sotsiaalse samba ähm, puhul räägitakse alati töötingimuste olulisusest. ma olen nõus kolleeg Simoniga, kes ütles, et tuleb teha rohkemgi samme, et ei piisa ainult raportist, vaid on vaja konkreetseid seadusandlikke ettepanekuid ja seda saab teha ainult komisjon. me proovime ehm, luua siin sellist arusaamist selles poliitilises dialoogis, see ongi selle raporti eesmärk. ja me proovime seda teha, kasutades ILO määratlust äh, Ähm, õiglastele või sobivatele töötingimustele, äh, see peaks aitama lahti määratleda äh, ka, mis on ähm, vastuvõetavad töötingimused. töösuhete, töösuhteid on kahjuks järjest rohkem dereguleeritud, seda ka finantskriisi ajal, need äh, osalise tööajaga lepingud, nulltunnilepingud tasustamata praktikad ja ka töösuhted, millest lihtsalt teada ei anta. kõikide nende väljakutsetega tuleb silmitsi seista ja neist tuleb lahti saada. töötajatel on teisigi äh, probleeme, näiteks töösuhted ja töötamine muutub järjest digitaalsemaks ning see on midagi sellist, mis teeb omakorda töösuhted ebatavalisemaks. ja see trend jätkub ja muutub suuremakski kui me just ei reageeri sellele seadusandlikul tasandil, me peame looma Euroopa Liidu tasandil ja liikmesriikide tasandil õigusliku raamistiku, et tagada inimestele inimväärne töö, nagu ILO ütleb. sellel on ka mõju meie sotsiaalsüsteemidele, pensionipakettidele, töötajate õigustele üldisemalt. ehk siis eh, meil on sotsiaalne kohustus lausa Äh, siin valdkonnas tegutseda, kollektiivläbirääkimisi toetada ja seega ka minu raport kutsubki üles komisjoni ja liikmesriike selles valdkonnas tegutsema. aga tuleb teha konkreetseid tegevusi selleks, et töösuhetest alati tulevikus teada antaks lisaks peab kasutama sotsiaalse dialoogi meedet, kollektiivläbirääkimisi, sest see on ainus viis, kuidas töötajad saavad selles arutelus kaasa lüüa. lõpetuseks. on vaja seiremehhanisme liikmesriikides, sellepärast et neil on väga oluline roll töötingimuste kaitsel ehm, selleks, et seista vastu deklareerimata tööle. Äh, ka rändega seoses võib öelda, et on ka sisserändajate äh, deklareerimata tööd ja see on midagi sellist, mis tuleb maha laita. lisaks on vaja avaliku sektori investeeringuid selleks, et vähendada töötuse määra. ja meie meelest on see ilmselt liikmesriikide pädevuses, isegi liikmesriikide kohustus kaitsta töötajate õigusi, naiste õigusi, noorte töötajate õigusi, nende õigusi, kes töötavad nii-öelda varimajanduses, eh, sisserändajatest töötajaid ja teisigi. see oli lühike ülevaade minu raportist, ootan meeldivat koostööd kõikide variraportööride ja kõikide fraktsioonidega selleks, et äh, hea raportiga ühele poole saada, suur tänu! annan sõna proua McIntyre'ile uh,. Uh, suur tänu ja tänan ka raportööri selle raporti projekti eest ma arvan, et oluline on aru saada sellest, et paindlikkus tööturul, mis on minu meelest väga oluline, et paindlikkus ei seisne selles, et töötajatelt võetakse õigusi ära. paindlikkus seisneb selles, et töötajate kaitse tasakaalustatakse sellega, et nii töötajatel kui tööandjatel on võimalik kokku leppida sellistes töötingimustes, mis sobivad mõlemale poolele. iga kord tekib minul halb tunne siis, kui me siin ründame osalist tööaega ja ütleme kohe, et see on ebakindel, aga tegelikult nii ei peaks tegema. ma tean enda kogemusest seda, kui oluline on tegelikult ajutine tööaeg, eriti just naiste jaoks, selleks, et naised saaksid siseneda tööturule. minu riigis on naiste tööhõive jõudnud äh, väga kõrgele, rekordiliselt kõrgele, see on seitsekümmend protsenti, see ei ole kunagi nii kõrge olnud. ja minule teeb muret see, et kui me räägime ebakindlatest töösuhetest, siis see ebakindel, precarious, see kõlab kuidagi halvasti. ehk siis me ei anna inimestele võimalust kujundada seisukohta ajutise tööaja kohta, ütleme, et see on kohe halb aga tegelikult on ka nulltunnilepingutel teatud kasutus olemus, olemas aga kakskümmend protsenti inimestest, kes töötavad nulltunnilepingutega Ühendkuningriigis, ehm, nad tegelikult töötavad täistööajaga, aga nad lihtsalt soovivad sellist lepinguvormi. Ühendkuningriigis on ka nii, et ähm, kui Euroopa Liidu tasandil luuakse mingeid reegleid, siis tuleb täpselt aru saada, mida peab tegema Euroopa Liidu tasandil ja mida teha liikmesriigi tasandil. kui kellelgi on Ühendkuningriigis nulltunnileping, siis sellel inimesel on tegelikult samad õigused nagu täistööajaga lepingu puhul. kuna inimene on töötaja, siis on tal töötaja õigused, olenemata sellest, et tegemist on nulltunnilepinguga. ehk siis ma sooviksin, et siin saadaks kindlasti aru, kui oluline on paindlikkus, aga ka, et kui oluline on see, et töötajate õigusi igati kaitstakse arvan, et kõige olulisem on see, et nende reeglite jõustamine ähm, peab käima käsikäes nende reeglite loomisega. ehk siis äh, reegleid peab jõustama nõnda, et uued töötamise liigid ei hakka kuidagi ekspluateerima meie töötajaid. kui nüüd vaadata siin detaile, siis ma arvan, et esiteks nii põhjenduspunktis A kui esimeses lõikes me ütleme selle tegelikult välja, et kõik töö, kõik ajutised töösuhted ei ole ebakindlad. põhjenduspunktis B loomulikult fiktiivne, äh, fiktiivsed töösuhted on probleem, aga ma arvan, et Euroopa Liidu tasandil ülereguleerimisega siin ähm, ei saa seda probleemi lahendada. ma arvan, et viiendas lõikes digiteerimine on midagi sellist, kus Euroopa Liit saab äh, lisada lisaväärtust äh, selleks, et produktiivsust tõsta lõigetes kuus ja üheksa. Nendega ma olen nõus, et äh, fiktiivsed äh, töösuhted, fiktiivsed FIE-d mõjutavad negatiivselt sotsiaalkaitset ja pensioneid, ehk siis ma arvan, et selle probleemiga tuleb kõige sobivamal viisil tegeleda Eh, lähtudes lähimuspõhimõttest. ehk siis näiteks mm, loomulikult on deklareerimata töösuhete kohta võimalusi olemas. lisaks, kuna ma olen sellisest riigist, kus tõesti tööhõive on väga kõrge, rekordiliselt kõrge isegi, siis üheksakümmend viis protsenti sellest tööhõive kasvust on tulnud kas täistööajaga töötajatest või siis FIE-de kaudu. me peame toetama ettevõtlust ja looma sellise kultuuri, kus inimesed saavad aru, et neid võib ettevõtlusel saata edu. ja lisaks ma olen ka sellisest liikmesriigist, mis soovib Euroopa Liidust väljuda aga ma arvan, et väga oluline on välja öelda see, et Ühendkuningriik on riik, mis kaitseb ja ka parendab inimeste õigusi, nende inimeste õigusi, kes töötavad. kui me võtame Euroopa Liidu õiguse liikmesriigi õigusesse üle, siis me peame tagama selle, et töötajate õigusi igati kaitstakse ehk siis ma soovin väga selgelt välja öelda selle, et me toetame töötajate õigusi. To... suur tänu, annan sõna proua Diebolovale. suur tänu, proua esimees, õnnitlen meie esimeest ja kõiki teisi aseesimehi. tänan raportööri ja tänan variraportööre sõnavõttude eest. ma olen teie raportit väga põhjalikult lugenud aga mul on kaks lühikest kommentaari. esiteks, Euroopa Liidu pädevused sotsiaalpoliitika vallas. ma tahaksin kõigile meelde tuletada seda, et Euroopa Liit ei, Euroopa Liit on küllaltki piiratud töösuhete reguleerimisel, nagu me teame, siis äh, artiklid sada viiskümmend üks, sada viiskümmend kolm Euroopa Liidu toimimise lep-, lepingust äh, on selles suhtes väga selged. Euroopa Liit võib ainult toetada liikmesriike sotsiaalpoliitika valdkonnas ja kehtestada miinimume. Rooma üks määruses on äh, reguleeritud kõik lepinguvormid, mis rakenduvad töösuhetele. ja ma arvan, et seda peab ähm, igas etapis silmas pidama äh, raporti väljatöötamisel. teiseks, see on küll üsna üldine mõte, seda juba mainiti nagu proua McIntyre ütles, eh, see termin ebakindlate töösuhete kohta, see tekitab minus ka sellist meelehärmi. see ebakindlus on selline subjektiivne termin ja sellel tegelikult ei ole igati täie, tunnustatud määratlust. see võib puudutada näiteks eh, töötasu või tööaega, seda, et ei ole eh, piisavat sotsiaalkaitset, et inimest diskrimineeritakse töö juures ja nii edasi. aga selline eh, ebakindla töösuhete määratlus, see ei kehti kõikjal ühesuguselt. ja lisaks me ei saa öelda, et igasugune tööleping, mille puhul on tööaja lõpp, lõpp või töösuhte lõpp õigemini ette nähtud, et need oleks automaatselt ebakindlad, siis oleks ka meil parlamendiliikmetena ja meie assistentidel ebakindel töösuhe. lisaks ähm, ei saa ka ähm, tööstuse äh, jagamismajanduse digitaalse majanduse sellistes valdkondades hakata seda määratlust automaatselt kasutama, see oleks liiga lihtne lähenemine või liiga lihtsakoeline õigemini. ma sooviksin, et raportöör äh, ei näeks selliseid töösuhteid ilmselgelt ohuna, sest et see aitaks meil jõuda täistööhõiveni no,. loomulikult me peame tagama, et on olemas õigusaktid, mis kaitsevad töötajaid, mis teevad nad piisavalt rahulolevateks ja me peame leidma piisava tasakaalu ja piisava paindlikkuse tööturul. Need on minu kaks lühikest kommentaari ja ilmselt räägime hiljem ka detailsemalt. suur tänu! suur tänu, Monika Valner, palun. aitäh, proua esimees, esindan siin Terri Randkent ja mul on mõned märkused tema poolt ja need on järgmised. me tervitame seda arvamuse rapor-, raporti projekti, see toob välja põhiprobleemid ning kajastab tahet probleeme lahendada, sest ebakindel töö on äh, mõjutanud ja halvendanud tuhandete Euroopa töötajate elutingimusi viimastel aastatel. seetõttu on tegemist meie fraktsiooni jaoks olulise teemaga, aga meil on mõningaid äh, täpsustusi selle raporti kohta. esiteks tahaksime me rõhutada veelgi enam, kuigi raportöör sellele on ka viidanud, et äh, nai-, milline on naiste olukord, naised töötavad sagedamini osaajalisega piiratud ajaga või äh, või äh, vähem makstud tööl ja seega on nad äh, selles valdkonnas kõige rohkem esindatud. see äh, toob pikaajalisi kaotusi sissetuleku osas ja ka tulevikus pensioni osas. lisaks sellele tahaksime sisse rõhutada rohkem noori töötajaid, kes on äh, Eh, rohkem potentsiaalselt olukorras eh, leida ennast ebakindlas töösuhtes ja see seab noored eh, kahekordselt tõenäolisemalt ebakindlasse olukorda, kui nad on kahekümne viie aastased võrreldes viie, enam kui viiekümne aastastega Eurofondi uurimuste tulemusel. ebakindla töö olukorraga kaasnevad mitmed riskid näiteks tasustamine, mis äh, viib inimesed allpool vaesuse määra või siis äh, mis ei äh, taga õiglast sissetulekut ja igasugune diskrimineerimine, seksuaalne ahistamine, psühholoogiline survestamine tuleks ka samuti lisada. me kutsume komisjoni ja liikmesriike üles täielikult lähtuma sellest, et ebakindlusega suure, parim võitlemine on avatud täistööajaga lepingud, avatud kehtivusajaga, ja meil on vaja paika panna vähemalt miinimumstandardid selles osas, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset äh, ja muid tingimusi, aitäh! aitäh! Laura Agea, palun järgmisena. suur tänu, proua esimees, aitäh ka raportöörile selle esialgse dokumendi eest. põhimõtteliselt äh, olema nõus äh, selle sisuga ja sellega, mida me nägime mingisugust majandusliku toibumise müüti, nüüd oleme me sellest üle saanud, me peame lihtsalt vaatama, mis toimub. mingit majanduse taastumist ei ole toimunud, jah, võib-olla on mingisugused äh, väikesed äh, märgid äh, paar kuud tagasi, aga see oli ainult illusioon inimesed kasutasid neid märke selleks, et jätta mulje majanduse taastumisest, kuigi tegelikkuses jah, räägiti liikuvusest tööturul ja nii edasi, aga see on justkui mask, sest me näeme, et toimub tööhõive stabiilsuse lammutamine ja ähm, kaitsemeetmete lammutamine. ja seda muutust äh, kasutatakse tööhõivepoliitikas selleks, et ebakindlust justkui varjata, me räägime mobiilsusest, liikuvusest ja paindlikkusest, aga mis selle taga tegelikult peitub? Eh, üha rohkem ebakindlust, mõningad statistilised näitajad. struktuurireformid Itaalias ja Kreekas, eriti just äh, tööturul, jah, ja Itaalias vastu võetud äh, tööhõive seadus ja selle tulemuseks on saja kahekümne ühe miljoni vautšeri väljaandmine esimestel kuudel. inimestele makstakse need vautšeritega ja see on selle struktuurireformi tulemus, mille komisjon ja nõukogu meile peale on surunud ja mida on soojalt toetanud eh, Euroopa institutsioonid. aga loomulikult eh, nende rakendamisel liikmesriikidel on selle tulemuseks ainult sotsiaalne hukkamine, Itaalias eh, makstakse töötajatele vautšerites. see on täiesti häbiväärne töötajate väärikust on vaja austada, töötajatel ei ole enam mingisugust kaitset kõige selle lammutamise tulemusel vallandamised, artikkel kaheksateist, igasugune kaitse on kõrvaldatud ja mitte midagi ei ole sellest järele jäänud. aga samas ikkagi inimesed ütlevad, et see on liikuvus. ei, selle õige nimi on äh, kogu äh, rahvastikusektori hukkamine, nende suunamine Äh, anuma ja kerjama kollektiivne see ei leia aset mitte ainult Itaalias, sest tööturureformid äh, on aset leidnud ka Hispaanias, Portugalis, Kreekas. ja tõeline näitaja on see, et meie töötajad on nüüd vaesemad, äh, kellel on vähem kaitset või üldsegi ei ole kaitset, kui nad kriisi tõttu töö kaotavad, siis ei ole neil mingisugust äh, sotsiaalset kaitsevõrgustikku, mingisugust miinimumsissetulekut, mitte midagi. see on äh, see liikuvuse ja paindlikkuse tulemus, äh, mida nii pühalikult välja kuulutatakse. jah, loomulikult võib viidata ka teatud positiivsetele nüanssidele komisjoni poolt noorte tagatis näiteks, aga seegi on olnud täielik äh, läbikukkumine. sellisel lõhestunud tööturul see meede, mis äh, pidi stabiliseerima olukorda, ei ole endaga kaasa toonud mitte midagi ja sarnaseid meetmeid on ette pandud ka teiste probleemide puhul, näiteks ka pikaajaliste töötute puhul. nagu te teate, siis viiekümne aastast võib võrrelda kahekümne aastasega, mis puudutab äh, sotsiaalkaitset ja tööturule taassisenemist. me loome meetmeid, mis äh, üldsegi ei ole tõhusad töötajate kaitsmisel ja teisest küljest äh, jätkame me Äh, paindlikkusega tööturul, mis põhimõtteliselt äh, viib pool Euroopat vaesusse. üks viiest äh, Euroopa kodanikust on vaesuses, see on tõesti hirmuäratav näitaja aastal kaks tuhat seitseteist. me ei ole sellist vaesust näinud ka mitte pärast teist maailmasõda, aitäh! suur tänu, härra Mart Hään, palun järgmiseks suur tänu, proua esimees see raport lähtub sellest, et ebatüüpilised lepingutingimused äh, tekivad kahjustades tava klassikalist lähenemist ja ebakindlust põhjendatakse äh, majanduspoliitika liberaliseerimisega ja digiteerimisega, mis on aset leidmas äh, tööandjate poolt siin raportis räägitakse sellest, millised on ebakindlate töösuhete äh, levimisega potentsiaalsed negatiivsed mõjud äh, nii ettevõtetele kui ka töötajatele. ja siin on ära toodud äh, erinevad ähm, ebakindlad tööjõuvormid ähm, ja, ja reformid ja ka FIE-dega seotud probleemid. siin tehakse äh, katse määratleda nii-öelda õiglast äh, tööd ja paika panna võitlus ebakindlate töösuhetega siin võib lähtuda ILO, ILO definitsioonist. lisaks äh, inspektsioonide läbiviimistele riiklikul tasandil ei ole kahjuks ühtegi konkreetset ettepanekut tehtud. siin nenditakse, et tegemist on arenguga, mis on negatiivne, mis tekitab palju probleeme ühiskonnas, aga samas lahendusi ei ole välja toodud ja jällegi räägitakse kodanike teavitamisest ka näiteks rändajate küsimuses ja tuuakse välja ka majanduse ultraliberaalne vorm ja ma olen nõus sellega, mida ütles proua Agea. ja siin on lihtsalt äh, tegemist äh, nende soovidega, mida ei ole võimalik äh, teostada, seda sellepärast, et Junckeri komisjon tegutseb täiesti vastupidiselt ja Euroopa Liit samamoodi juba aastakümneid lähetatud töötajate äh, direktiiv, Uberi äh, töövormide levimine, äh, töötajate liikuvus ja kuulus, universaalne sissetulek, igasugused kärpemeetmed on täiesti kohutavad ja kõik need tekitavad ebakindlat tööd ja lõpetuseks ütleksin, et me näeme, miks see ähm, arvamus äh, tuleb meie komisjonist, mitte volinik Thyssen'i poolt, aitäh. härra Fontulis on sõna soovinud. suur tänu, proua esimees, ja sooviksin teid õnnitleda tagasivalimise eest kõigepealt tahaksin öelda, et ma olen nõus kolle-, raportööriga ja Euroopa Komisjon on olnud väga osav eufemismide leidmisel selleks, et kirjeldada olukordi, mille eest ta täielikult vastutab. aga me ei ürita lihtsalt tuvastada erinevat tüüpi ebakindlaid töösuhteid, justkui äh, räägiksime mingist kaubast tööhõivet võib kirjeldada paljude sõnadega, aga meil on vaja teada seda, et Euroopa Liit on see, kes paindlikku tööd on ähm, edendanud, see ei ole töötajate huvides, vaid suurettevõtete huvides. finantskriis ei olnud ähm, töötaja, töötingimuste ähm, erosiooni taga, vaid see lõi võimaluse nendele, kes tahtsid seda ära kasutada me näeme, et äh, töötus äh, suureneb, vähen- ja äh, väheneb küll, aga me näeme, et ebakõndlate töösuhete põhjal, näiteks minu koduriigis, neljatunnised äh, Äh, töölepingud justkui, aga samas nad peavad äh, töötama kaheksa tundi ja saavad ainult äh, kolmsada eurot selle eest palka. see kahjustab ka sotsiaalkindlustussüsteemi, sellepärast et tööandjad ei maksa, mida nad peaksid maksma. kujutage ette, kui ebakindlas olukorras töötaja oleks, et nad ei saa kunagi pöörduda Tööinspektsiooni ega kaebust esitada me peame võitlema mm, normaalsete töötingimuste eest, normaalse palga eest ja võitlema ekspluateerimise vastu ja ebakindla töö vastu. ja me peaksime lähtuma ILO põhimõtetest ja sotsiaalharta põhimõtetest ja kui me tõesti mõtleme, mida me ütleme ühtse Euroopa kohta, siis peaksime seda tegema aitäh ja palju õnne teie ametisse valimise eest ja taaskord oleme selles olukorras, kus me oleme kukkunud järjekordselt samasse auku nagu varem. ja siin on liiga palju infot selles raportis ja, ja ka teemasid, mis ei ole põhiteemaga kuidagi seotud ja tihtipeale rõhutatakse järjest samu teemasid ma arvan, et me peaksime mõistma, milline on selle raporti olulisus, teatud piirkondades on olukord keerulisem kui teistes ja kahjuks on sots-, osadel sotsiaalpartneritel äh, nii tugev roll, et saavutada seda, mida on vaja kollektiivläbirääkimiste osas ja oluline on see, et me sellest kõrvale ei kalduks. me peame käsitlema seda, et on palju ebakindlaid töösuhteid Euroopa Liidus ja oluline on käsitleda fiktiivset viiendust, me peame äh, selle teemaga tegelema ja need on võimalused lihtsalt selleks, et tööd saada, aga seal, siin ei ole mitte mingisugust pikaajalikku või kestlikku perspektiivi. meil on vaja saavutada tasakaal, me räägime siin paindlikust turvalisust, me oleme alati seda varasemalt toetanud ja nüüd me peame äh, mõistma, et meil on turvalisus, aga meil on vaja ka paindlikkust nendes valdkondades, kus on vaja võimalust täita teatud olukorra tingimused. mõnedes liikmesriikides on VKE-de kultuur, kus VKE-del on võimalik äh, saavutada tulemusi ja tagada see, et ei oleks ainult odav tööjõud, vaid oleks tagatud ka kvaliteetne tööjõud ja see, et selle kohta ettepanekuid ei ole, siis on see vale. jah, inspektsioonid on olulised, tööinspektorid on olulised ja ma arvan, et me peaksime sellest lähtuma ja keegi juba ütles, et meil on vaja miinimumstandardeid, ma olen sellega nõus, mõned äh, kriitilised äh, kommentaarid, mida me üha uuesti kuulame, võib-olla võiks neid, äh, seda kriitikat piirata mingi, kuidagi ja öelda, et ebakindlad töösuhted, äh, üritame välja töötada alternatiivi selleks, et meil oleks lihtsalt toetuspõhine tegevus ja meil oleks ka konkreetseid samme, selle asemel, et lihtsalt luua mingisugune soovide kataloog, äh, mis, ja see ei ole see, mida töötajad vajavad, nad vajavad tõelisi saavutusi, aitäh. aitäh, mõned küsimused ja märkused võib-olla millel oleks hea saada tagasisidet ka komisjonilt, kas komisjon on kohal? kas äh, võiksite ehk meid valgustada selles osas, kuidas komisjon aitab meid töös, äh, võitluses äh, töötusega? aitäh, proua esimees, hea meelega. ka meie tervitame seda raportit see on oluline täiendus proua Rodriguez'e raportile, mis puudutab sotsiaalset sammast, mis eelmisel nädalal vastu võeti. ja selles mõttes on see õigesti ajastatud, sest see lähtub paljudest sammudest, mida komisjon on ette valmistamas selleks, et toetada Euroopa sotsiaalõiguste sammast ja üks teema, mis arutelu käigus tõstatati, puudutas Euroopa õigusloomet töötajate õiguste kaitsel ja õigustatult rõhutab, et tegemist on valdkonnaga, kus äh, lähimusel on oluline roll ja, ja see on õige, äh, vaja saavutada tasakaal selleks, et luua majanduskasv, uut tüüpi töösuhted, aga samas ka luua miinimumkaitsestandardid, üks tulemusi, mis on seotud sotsiaalse sambaga ja mida komisjon ette valmistab selle aasta jooksul, puudutab äh, nii-öelda teatud töötingimustega Äh, kirjalike töötingimuste direktiivi, mille iga töötaja peab saama töösuhte sõlmimisel ja see on olnud äh, käsitlemisel mitmete asjadega seoses äh, erinevat tüüpi ähm, töölepingute puhul. ja ka sotsiaalõiguste samba puhul käsitlesime seda esimese, esimene konsultatsioonide voor sotsiaalpartneritega toimub ettevalmistavalt selle direktiivi läbirääk-, vaatamisel. ja võib-olla veel äh, paar teemat, mis on äh, arutelus asjakohased. tööelu tasakaalu rõhutamine näiteks, naiste äh, ja hooldajate olukord tööturul, meil on vaja tööaja direktiivi rakendamisteemat käsitleda, lähtudes kohtutulemustest, kohtulahenditest ja seda direktiivi siis rakendada, see arvestades uusi äh, töövorme ja mis puudutab ka sotsiaalset äh, kaitset, äh, eriti nende puhul, kes on ebatüüpilistes töösuhetes. ja võib-olla peaks rõhutama, nii nagu mitu korda on ka viidatud, et komisjon on paika pannud äh, Äh, deklareerimata tööga võitlemise mm, platvormi, me räägime siin fiktiivsetest viiedest ja igasugustest sellistest kuritarvitavatest töösuhetest, siis komisjon abistab liikmesriike selleks, et äh, seda tõhusamalt käsitleda ja see platvorm just alustas äh, tööd ja ma tean, et teie komisjon toetab seda väga tõsiselt ja veel noorte tagatise kohta paar sõna, selle kohta koostati raport eelmise aasta oktoobris, kus rõhutati, et et see ei ole mingisugune vahetu äh, lahendus, sest äh, põhjused on palju laiemad, aga see on avaldanud positiivses nelikümmend miljonit inimest on kahe tuhande neljateistkümnendast aastast osa saanud ja üheksa miljonit äh, lähtudes sellest sai täiendava pakkumise ja valdavalt oli tegemist töösuhetega see ei ole mingisugune vahetu äh, ja täielik lahendus, aga igal juhul positiivseid tulemusi on siin olnud, aitäh. aitäh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teine veebruar äh, keskpäeval ja meie komisjonis kahekümne viiendal aprillis on plaanis vastu võtta ja selle teemaga tegeleme kindlasti veel sest see on äh, põhiküsimus äh, siin komisjonis, mida me käsitleme, millel on vaja lahendus leida, survestada komisjoni ja loomulikult ka äh, teisi süsteemi osasid. ja taaskord äh, parlamentaarne nädal, mis saab järgmisel nädalal alguse sisaldab kahte väga olulist ähm, ja sisukat ähm, koosolekut, mis keskenduvad töötajate liikuvusele ja tööga seotud rändele ja Euroopa töötajate õiguste kaitsele ja ma tõesti loodan, et te tulete ka sinna. kas te soovite ka lõpetuseks, äh, raportöör, midagi öelda, palun? suur tänu teile, proua esinaine. ma tahaksin tänada erinevaid kõnelejaid siin täna, kes tegid ettepaneku, eh, kuidas minu raportit parandada, püüan neid arvamusi siia ka kaasata. ja eh, komisjon kandis ette ka omad järgmised sammud meile siin ja me tahame anda siin tugeva signaali parlamendi ja tööhõivekomisjonina. praegu on meie eesmärk rääkida äh, soovitustest ning survestada nii komisjoni kui ka liikmesriike. ja teiste raportite puhul on see ju samamoodi olnud. ja see ongi meie roll. meie tahame tänases olukorras midagi muuta loomulikult me lähtume oma kodukorrast eh, ja aluslepingutest, aga me ei saa ju öelda eh, alati, et peame lihtsalt üht või teist ettepanekut lihtsalt eh, mujalt tulnuna alla neelama. meil on ka ju aktiivne roll mängida ja sõna sekka öelda. peame võtma oma algatuse ja andma oma panuse. proua McIntyre rääkis osaajaga tööst. oluline on see, et mitte äh, osaajaga tööd kui sellist rünnata või äh, osaaeg ju tegelikult võib olla äh, midagi, millega tööandja tuleb töövõtjale vastu, kui inimene ei taha täisajaga töötada. aga paljudes riikides ei olegi üldse enam sellist valikuvõimalust. töövõtjatel ei ole mingit valikut, nad ei saa täisajaga töölepingut, vaid ainult osaajaga lepinguid ja meie roll on praegu neid teemasid tõstatada ja teha omad soovitused olukorra parandamiseks. suur aitäh teile, proua esinaine! me tuleme ilmselt selle juurde kindlasti tagasi ka veel varu, variraportööridega kohtuses ning äh, suur aitäh teile muudatusettepanekute eest ja teie panuse eest diskussiooni. suur tänu teile, kolleeg Strikiotis ja läheme kümnenda päevakorrapunkti juurde edasi. tegemist on Euroopa strateegiliste investeeringute fondi kestudesse pikendamine ning kõnealuse fondi Euroopa Investeerimisnõustamise Keskuse tehniline täiustamine. Äh, tegemist on arvamuse koostaja Hetmaniga. ja täna toimub arvamuste vahetus sel teemal. tegemist on EFSI fondiga, nagu äh, lihtsamalt öeldakse ja kõigepealt saab sõna härra Becker, kes, äh, kes juhatab meid sisse sellesse teemasse suur tänu teile! olen siin Kristof äh, Hetmani äh, rollis praegu, raportööri rollis ja tahaksin tema sissejuhatava sõnavõttu teile siin ette kanda. Euroopa Komisjon on teinud äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta neljateistkümnendal septembril ettepaneku määruse eelnõu kohta, mis pikendab Euroopa strateegiliste investeeringufondi toimimist äh, fond äh, hakk-, hakkas tegutsema kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juulis ning esialgu oli see ette nähtud toimima kolmeks aastaks. komisjon on teinud nüüd ettepaneku pikendada praeguse finantsraamistiku toimimise jooksul ka äh, fondi tööd, arvestades, et kolmsada viisteist kuni viissada miljardit eurot on investeeringute äh, mahajäämus praegu Äh, ja Euroopa Liit on otsustanud suurendada kuueteistkümnelt kahekümne kuue miljoni, miljardi euroni garantiid. Äh, EFSI on laiaulatuslik investeerimisplaan Euroopa jaoks, selle on ette valmistanud Euroopa Komisjoni president härra Juncker, selle eesmärk oli motiveerida investeeringuid, äh, toetada konkurentsivõimet Euroopa Liidus ning ka majanduskasvu. aga fondi algusajast on olnud ainult kaks aastat äh, möödas siiamaani. me näeme äh, veidikene majanduse taastumise äh, märke ning kahe tuhande viieteistkümnenda aasta suvel avaldatud raport, mis võtab kokku investeerimisfondi tegevuse, on toonud välja konkreetsed projektid, mis EFSI raames on aset leidnud ja leidmas Äh, seetõttu põhimõtteliselt raportöör äh, toetab komisjoni ettepanekut, äh, mis puudutab selle fondi tegevuse pikendamist ning ka Euroopa Liidu garantii suurendamise mm, plaani. aga oma raportis suunab ta meie tähelepanu sellele, raportöör siis, et on mõningad olulised teemad, mis peaksid arvesse võetama selleks, et fondi täielikku potentsiaali äh, Eh, kasutada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärkide täitmiseks, sealhulgas ka säästliku eh, tööhõive eh, ja sotsiaalse tõrjutuse vastase võitluse ning vaesuse vastase võitluse eesmärke. EFSis on tasakaalutus erinevate sektorite vahel, mida see mehhanism ka toetab, sest EFSI all on saanud rahastuse väga vähe projekte, millel on sotsiaalne dimensioon. ning siin võib-olla sotsiaalsete investeeringute pealt ei ole niivõrd käegakatsutavat majanduslikku tulu ja ka selle valdkonna tööprojektidel on võib-olla äh, sotsiaalsete äh, tegutsejate mm, kogemuse puudus või ei ole nende haldussuutlikkus nii suur ja raportöör arvab, et seda oleks võimalik parandada, kui tegevusi intensiivistatakse just Euroopa Investeerimisnõustamiskeskuse äh, alt see peaks olema kättesaadav kõikidele osapooltele, sealhulgas ka sotsiaalettevõtetele ja sotsiaalteenistusele. EFSi potentsiaali paremat kasutamist sotsiaalsete eh, osapoolte ja sidusrühmade poolt eh, aitaks tuua kaasa eh, jätkusuutlikumad töövõimalused ja majanduskasvu praegu aga puudub mitmete töökohtade arvu suurendamise osas andmed, mis strateegiliste investeeringute fond on ette näinud ja mis projektide raames on loodud. sellise info kogumine oleks tegelikult väga kasulik äh, EFSI töö tulemuse hindamiseks ka tulevikus. raportöör väljendab oma muret ka selle üle, et suur tasakaalutus on EFSI kasutamise vahel nõndanimetatud vanade Euroopa Liidu viisteist liikmesriikide hulgas mis äh, kokku on äh, pannud äh, täna toetust saanud projektidest üheksakümmend üks protsenti ja Kiie riikide projektid, mis on ainult üheksa protsenti saanud tagatud garantiidest praegu EFSI all. EFSI kombineerimine Euroopa tõuke investeerimisfondidega aitaksid tuua kaasa soovitud tulemuse olukorra parandamise osas, aga märkima peaks ka seda, et ühtekuuluvuspoliitika äh, on Euroopa Liidu peamine investeerimispoliitika ja see on toonud kaasa käegakatsutavaid tulemusi, mitte ainult investeeringute hoogustamise, vaid ka struktuursete reformide toetamise, inimkapitali arendamise ja säästliku, säästlike töökohtade loomise kaudu. seetõttu peaks tagatama, et tulevikus finantsperspektiiviga struktuurifonde ei asendataks või sealt ei võetaks vahendeid teiste fondide jaoks nende autonoomia peab säilima sellisel kujul, nagu see on, suur tänu. To... suur tänu, härra Becker. nüüd saab sõna aseesimees Jan Keerius, palun. suur tänu teile. Äh, räägin äh, hollandi keeles, ütleb kõneleja. ja kõigepealt tahaksin tänada härra Beckerit ja läbi tema ka raportööri selle raporti eest, sellepärast et äh, oluline on, et me reageeriksime äh, oma komisjonina Euroopa äh, Komisjoni ettepanekule, mis puudutab EFSI fondi tegevuse pikendamist. üleüldiselt on nende ettepanekutega päri minu fraktsioon. et Junckeri või siis EFSI fond saaks edasi tegutseda meie fraktsioonis on mõningad inimesed, kes toetaksid isegi suuremate summade kasutamist. nii et me peame mõtlema täpsemalt, millise muudatusettepaneku mina nüüd teen konkreetselt selles suunas. aga selle fondi tegevuse aja pikendamine on igal juhul hea mõte. ja ma arvan, et äh, peaks mõtlema ka selle peale, kas võiks lisada sellesse fondi raha. teine asi, mis mind rõõmustab on see, et raportöör rõhutab ka seda, et äh, heade ja õigete andmete kogumine on tähtis. Äh, kui palju need investeeringud on äh, töökohtade loomist kaasa toonud, selliseid arvandmeid on vaja teada. aga praeguseni oleme olnud olukorras, kus me saaksime hinnata seda, kui palju töökohti on kas otseselt või kaudselt selle fondi investeeringute läbi loodud. mina oleks arvanud, et ka komisjon on sellistest statistilistest andmetest huvitatud. kui me räägime otsestest ja kaudsest töökohtade loomisest läbi investeeringute, siis on tähtis ka see, et me räägiksime säästlikest töödest, tõsistest äh, töökohtadest, mis kannavad Euroopa kodanike huve. tahaksin selles ettepanekus veelgi näha ja praegu seda siin kirjas ei ole et kas me mitte ei peaks mõtlema selle peale, kuidas EFSI investeeringuid käsitletakse praegu majanduskasvu ja stabiilsuspakti raames. kas need ei ole mitte programmi riikidele, mitte öö, tasakaalust väljas olevad programmid? võimalik on näiteks see, et need investeeringud võetakse stabiilsus- ja kasvupaktis toodud tingimustest, toodud summadest maha, aga kohaldusprogrammi riikidele see ei rakenduks. kui me tahame, et Euroopa Liidus oleks parem vahendite jagamine ja me tahame, et nii majanduslikus kui ka sotsiaalses mõttes oleks EFSI programmi toimimine kõige tõhusam siis on küsimus, kas me ei peaks mitte rohkem paindlikkust äh, rakendama? sest äh, kohaldusprogrammi riikide puhul on tõesti tegemist äh, nende riikidega, mis kõige rohkem vajaksid töökohtade loomise võimalusi. lõpetuseks tahaksin tänada raportööri, teeme omad muudatusettepanekud aga tegemist on kokkuvõttes raportiga, mis on hea töö alus ja saame komisjoni poolt ka teha hea ettepaneku nende teemade vallas. suur tänu, järgmine kõneleja, palun. suur tänu teile, esinaine. EFSI on äh, alles hoogu üles võtmas ja äh, raportöör on äh, siin juba mõningaid tulemusi näinud ja proua Jongerius ka viitas sellele, et praegused andmed praegu EFSi tõhususe kohta on puudulikud. ütleb proua Trebesius. jah, mm, äh, mingisugust äh, hoogustumist on näha Euroopa Liidus, aga EFSiga seda otseselt seostada ei saa. Äh, sellepärast, et majandustulemused ja reaalmajanduse arvnäitajad alati muutuvad viivitusega ja praegu EFSi puhul on väga vara öelda veel, äh, millised on selle mõjud olnud. komisjoni andmed ei ole väga veenvad, sellepärast et äh, Euroopa investeeringute kava äh, praegune seis raportis on toodud välja töökohtade loomine ja, ja sellealane statistika, sada kakskümmend tuhat töökohta on loodud seitsekümmend tuhat Ühendkuningriigis ja roh-, ja vähem kui viiskümmend tuhat siis ülejäänud Euroopa Liidus kokku. töökohtadesse Suurbritannias on Euroopa Investeerimispank investeerinud äh, kakskümmend seitse tuhat eurot maksumaksja raha töökoha kohta. ülejäänud Euroopa Liidus on see sada kuuskümmend tuhat eurot olnud maksumaksja raha ja kolm tuhat kakssada töökohta Itaalias Äh, on maksnud töökoha kohta nelisada kolmkümmend seitse tuhat eurot. nii et äh, see on täiesti vastuvõetamata, kui me mõtleme brutopalga äh, peale Saksa töövõtja puhul, see on nelikümmend üks tuhat eurot, nii et see on täiesti vastuvõetamata. võib-olla tõesti on need summad suuremad veelgi, aga meil ei ole täpseid andmeid. siis edasi lisanduspõhimõte. EFSI peaks toetama ainult neid projekte, Äh, mis muidu äh, ei sünniks äh, toetuse puudumise tõttu, aga see lisanduspõhimõte on siin minu arust väga hägune. praegu toetatakse ainult selliseid projekte, mis on veidike suuremad, kui näiteks erasektori poolt oleks plaanitud või näiteks on need suurema riskiga ja risk peaks olema pehmendatud investorite jaoks Euroopa Investeerimispank äh, nõuab äh, lisanduspõhimõtte äh, paremat defineerimist ja mina olen sellega päri. siis edasi topelttoetamine. Euroopa Liidul on olemas määrustik projektide toetamise jaoks kõikides liikmesriikides. viiskümmend protsenti selle järgi tuleks võtta ka,, kanda erasektori kulud selles osas. Kreekas on see juba pehmendatud, need nõudmised ja äh, seal lubatakse äh, toetada projekte kaheksakümmend protsenti äh, ulatuses Euroopa Liidu toetusega vaid. ei tohi ju niimoodi olla, et EFSI vahendid antakse taristuprojektidega lisainvesteeringute käigus ja siin on erinevad investeerimisvahendid kokku pandud meil on vaja väga selgeid ühtset mm, kriteeriumi nende projektide puhul eh, ning me peame teadma, kust kui palju raha tuleb. Euroopa Kontrollikoda on ka toonud välja eh, kriitikat, eelmise aasta detsembri aruandes eh, on nad kirjutanud muuhulgas ka seda, et teatud instrumendid on topeltkasutatud ja killustatus on suur, puudub ka riskihinnangu korralik analüüs ning ei ole ka korralikku äh, majanduslikku analüüsi EFSI puhul tehtud. võib-olla on see huvitavaks äh, aspektiks ka raportile jaoks. nii et äh, kokkuvõttes veel on aeg varajane, meil on vaja praeguste meetmete analüüsi jaoks paremaid infoallikaid, ilma sellise statistikata ei ole selle fondi tegevuse pikendamine tõsine Äh, ettepanek. artikkel kaheksasada kaheksateist äh, lõige kaheksa ja seitse tuleks maha tõmmata ja selle asemel hoopis EFSi äh, jaoks ja pikendamise jaoks uued sätted luua. siiamaani oli eesmärk, et EFSI toimib ja toimib eesmärgipäraselt. see ettepanek on nüüd maha tõmmatud, minu jaoks on see aktsepteerimatu ja sellepärast oleme me teinud omad muudatusettepanekud ja anname need ka teile edasi, et need punktid, kõik, mida ma praegu ette lugesin, oleksid seal muudatusettepanekutest veel kord rõhutatud. suur tänu! suur aitäh ja palju kriitikat sama raha mitmekordne kasutamine, tõepoolest, ütleb esinaine Äh, tundub, et see tähendab, et äh, meie tulemused ei ole niivõrd äh, muljetavaldavad, aga härra Kalvi Šamboo saab järgnevalt sõna, palun. suur tänu teile. EFSi näol on tegemist instrumendiga, kuhu komisjon on väga palju lootust ja ootust pannud ning see on ka üks äh, meetoditest, kuidas äh, töötuse vastu Euroopas võidelda. EFSI ei tohi mitte ainult olla projekti finantseerimise lisavahendiks, äh, sellepärast et selliseid vahendeid juba on mitmeid. härrad Moskovitš ja Juncker on öelnud, et tegemist on hädaabiplaaniga olukorras, mil eh, kus peaks toetama töökohtade loomist ja tööstuse arengut eh, erinevates Euroopa piirkondades, eriti just äärealadel. praegu muidugi on eh, vist EFSI käimajooksmisel olnud mõningad raskused, tundub, aga see on tavapärane selliste projektide puhul. loomulikult me ootame, et tehaks, tehtaks parendusi aga äh, selle instrumendi kasutamine peab ikkagi olema eesmärgipärane. ning äh, lisainvesteerimise jaoks on loomulikult raha vaja. milliseid raskusi näeme me siis EFSi puhul täna? tihti jääb kahe silma vahele selle äh, instrumendi eesmärk, nimelt tagada lisatööhõive meie fraktsioon peab eelkõige väärikate ja inimväärsete töökohtade nimel võitlema ja mida parem on töösuhe, mida kvaliteetsem see on, seda parem. aga loomulikult ka vähem kvalifitseeritud töökohad loevad ikkagi, sellepärast et me tahame ju sotsiaalse tõrjutuse vastu võidelda. ma olen proua Jongeeriusega päri, et loomulikult nii öö, äh, otsesed kui kaudsed loodud töökohad nende instrumentide puhul tuleb korralikult luubi alla võtta ja ära mõõta. mida veel saaks paremini teha? uute instrumentide puhul on muidugi asi nii, et äh, nende stardipositsioon on väga erinev. me räägime erinevatest regioonidest, erinevatest majandusharudest ja mitte kõigil ei ole sama võimalus äh, investeeringuid äh, ligi tõmmata. on teatud riigid, mis on parema ettevalmistuspositsiooniga, sellepärast et neil on äh, teatud tööstusvõrgustik olemas, teised aga on maal, maa ja mm, äh, äh, äärealade piirkonnad ja meil on vaja, et EFSI vahendeid kasutataks tasakaalustatumalt ning seda nähakse eelkõige Eh, kiireloomulise ja hädaabifondina niimoodi, et eh, tööhõive võimalusi erinevates Euroopa Liidu osades eh, tasakaalustada. me teeme omad muudatusettepanekud ja võtame arvesse, mida ütles Kontrollikoda kõige selle kohta. eelkõnelejad juba puudutasid seda. me oleme kõik päri sellega, et ei tohiks kvootide järgi killustuda vahendite jagamist erinevatele liikmesriikidele me peame rääkima regioonidest ja majandusharudest, need võivad olla ka piiriülesed piirkonnad, näiteks kolm, eh, kolm riiki võiks olla nendes projektides kaasatud või võiks olla linnaline eh, tõmbepiirkond näiteks. tähtis on see, et võidelda töötuse vastu ja sotsiaalse tõrjutuse vastu. ja viimasena tahan ma öelda me peame siin kindlasti võitlema selle vastu, et eh, ei hägustataks igasuguseid eh, statistilisi arvutusi. Eh, oluline on see, et me teaksime, millised on andmed ning et projektide lisandväärtus peab olema tagatud. kui meil jooksvate programmide kohta ei ole seda informatsiooni, siis minu arust ei ole see üldse õigustatud. nagu öeldud, teeme muudatusettepanekud selles vaimus. raportöör on väga hea aluse pannud meie tööle nii et äh, ilmselt jõuame siin kokkuleppele. aga ma palun, et selle instrumendi vaim jääks alles ja me ei teeks sellist äh, lõhkuvat negatiivset äh, raportit. loomulikult siin on selle instrumendi hoogustamisega olnud probleeme, aga me ei tohiks seda hästi maha materdada. suur tänu. proua Lopes-Permeho saab järgnevalt sõna, palun. suur tänu meie jaoks tutvustati seda eh, ja müüdi maha see instrument kui investeeringute hoogustamise vahendit, aga tundub lihtsalt, et see on nüüd endiste programmide aseaine ning eh, lisafinantseerimisrisk eh, on loomulikult olemas. nüüd tahetakse rohkem raha, mida panna siis Euroopa finantsturgude kasiinodesse, et sellega mängida meil on vaja äh, projektide valiku jaoks väga konkreetseid kriteeriumeid ja mulle tundub, et EFSI äh, ei toimi eesmärgipäraselt äh, ning ta dubleerib teiste avalike fondide vahenditega ning niimoodi avaliku sektori raha vähendatakse ja erasektori investeeringuteks muutub see peamiselt tegelikult peavad ka sotsiaalpartnerid siin saama suuremat võimalust kaasa rääkida. liikmesriigid, kus on äh, suurem töötus ja kus äh, ja vaesemate riikide puhul peaks olema vahendite eraldamine suurem niimoodi, et äh, oleks rohkem inimväärseid töökohti ning et, et regioonidevahelised erisused oleksid väiksemad ja ma rõhutan siin veel kord, et siin peaks olema tegemist väärikate töökohtadega tõesti äh, töövõtjate arv peaks kasvama. aga praegusel hetkel me Euroopas näeme pigem seda tendentsi, et hõivatuid on rohkem, aga töötavaid vaeseid on ka rohkem. nii et iga töökoht peaks olema inimväärne töökoht me tahame takistada seda, et praegu erariskid kantakse lihtsalt avaliku sektori kaela. suur tänu, järgmine kõneleja Monika Maana, palun. suur tänu, suur aitäh, kolleeg Becker, et äh, astusite äh, raportöör Hetmani kingadesse ja tegite siin sissejuhatuse. Need konstruktiivsed ja head muudatusettepanekud Euroopa strateegiliste investeeringute fondi jaoks on vajalikud, meie fraktsiooni jaoks lähevad need õiges suunas, aga seda on liiga vähe mul on väga hea meel, et te teete muudatusettepanekud punktid, äh, mis puudutavad säästlikku arengut, majanduskasvu ning äh, ka säästlikke töökohti, sotsiaalseid investeeringuid tuleb toetada ning äh, andmestik peab olema parem, mille pealt otsustada. ning kokkuvõttes ka teie märkused, mis puudutavad ühtekuuluvuspoliitikat, kus meil on omad eesmärgid ja sihttasemed ning me tahame, et rohkem oleks partnerlust, vabakond oleks kaasatud, kohalike ametivõime ja nii edasi. Euroopa strateegiliste investeeringute fond peaks sel puhul eh, ei tohiks olla mingi aseaine investeerimispoliitikale, mis peaks regioone tugevdama ja ühtekuuluvuspoliitikat samuti ja äh, see peaks olema ka tehtud kõik Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärgi silmas pidades. Te teate ju, et äh, strateegiliste investeeringute fond äh, on olnud asi, mida rohelised on algusest peale juba toetatud, aga me olime kohe algusest peale ka väga skeptilised, sellepärast et nii nagu kriitilised analüüsid praegu näitavad, ühest, ühelt poolt kontrollikoda, nagu seda juba välja toodi siin, kontrolli koda ei näe mingisugust õigustust eh, EFSI tegevuse pikendamiseks praegusel hetkel ega ka vahendite suurendamiseks. ning tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonina peaksime keskenduma sotsiaalsele dimensioonile ja sotsiaalsetele investeeringutele. aga ka Euroopa Sotsiaalfondi mõjule kui sellisele. ja need peaksid olema meie arust raporti keskpunktiks. ja siin algusest peale oleme me juba oma arvamust avaldanud, mis nüüd on ka tõeks osutunud, et EFSI investeeringutes ei ole näha sotsiaalsektoris mingisugust investeeringut, sotsiaalsed investeeringud on praktiliselt puudunud. praegune arv näitab et, et viis kuni, eh, neli kuni viis protsenti on EFSist sotsiaalseid investeeringuid toetatud ja sama kahetsusväärselt madal on olnud ka näiteks säästliku arengu, keskkonna ja kliimakaitse investeeringus, mis on siis umbes olnud kümme protsendi ulatuses. kliimakaitse vallas on üht koma teist ka positiivset olnud, sellepärast et EFSI peaks selles suunas kindlasti toetama, eriti just taristu ja novaatorlike ideede mm, mõte peaks olema vii-, nelikümmend protsenti seotud kliimaeesmärkidega, see on meie arust väga positiivne äh, eesmärgistamine see, et EFSI on teatud sektoritega seotud, äh, näiteks sotsiaalsed äh, investeeringud ja kliimakaitse, seda, see oleks olnud meie nõudmine juba algusest peale, komisjonil äh, tuli selles suunas väga tugev vastutuul, nad ei tahtnud seda, kliimakaitse osas aga nüüd väga tervitatavalt see on niimoodi praegu ja sotsiaalsete investeeringute puhul peaks olema meie arust samamoodi. teeme vastavad muudatusettepanekud, et siin oleks vähemalt kakskümmend protsenti strateegiliste investeeringute fondi vahendid suunatud just sotsiaalsetele investeeringutele, selleks et vaesuse vastu võidelda ning sotsiaalse tõrjutuse vastust samuti ma arvan, et juba algusest peale oleks pidanud see asi olema niimoodi eesmärgistatud, aga me tunnustame seda praegu. eelkõnelejatega saan ma olla päri selles kriitikas, mida kõike ei ole silmas peetud, kui EFSit loodi. näiteks tuletame meelde ILO äh, uuringut, kes ütles väga selgesõnaliselt, et EFSI toob ainult siis tööhõive järelmeid endaga kaasa, kui äh, kõrge töötusega ja vaestesse regioonidesse investeeritaks. aga EFSI loomisel seda silmas ei peetud me näeme ka väga selget äh, tendentsi, nii nagu härra Becker ütles siin ühtekuuluvuspoliitika suhtes, me näeme, et ühtekuuluvuspoliitikale pööratakse pigem äh, selg, võetakse ette investeerimispoliitika, äh, investeerida tuleks ja peaks sinna kohtadesse, kus kõige lihtsamalt vahendeid on võimalik kasutada ja mitte sinna, kus vahendeid on kõige rohkem vaja ning see kõik viib Äh, selleni, et äh, investeeringud ei aita ebavõrdsust vähendada. minu arust Euroopa Sotsiaalfondi ohustab see mitte ainult ühtekuuluvuspoliitikat, vaid ka Sotsiaalfondi, et kuna piiramatuid vahendeid kantakse Sotsiaalfondist üle EFSisse, vähemalt see on komisjoni väga selge mm, eesmärk praegu, Euroopa Sotsiaalfondi ja ühtekuuluvuspoliitikat nõrgendada ning eh, EFSI uus investeerimisfond eh, eh, ilma partnerlusteta, ilma konkreetsete eesmärgide ja sihtideta, mm, raha viiakse sinna lihtsalt üle, aga tugevdada tuleks hoopis ühtekuuluvust ja Euroopa Sotsiaalfondi, aitäh! suur tänu, palun härra Mart Tään! suur tänu, proua esimees. Äh, saan seekord teha lühemalt. raportöör toetab komisjoni ettepanekut ja teeb vähe muudatusettepanekuid, aga rõhutab, et andmete puudus seoses äh, EFSI äh, fondide kasutamisega löödud töökohtadega on murettekitav. ja kui fondi toimimist pikendatakse, siis seda tüüpi andmeid on vaja koguda, seda on öeldud mitmel korral. vaatamata nendele ambitsioonikatele eesmärkidele on EFSI äh, toimimist keeruline hinnata positiivselt. tulemuste analüüs selles osas, mis puudutab töökohtade loomist ja kestliku majanduse arendamist, on võimatu Äh, ei ole äh, püsiindikaatoreid, äh, komisjoni ettepanekus ei ole selles osas lahendust pakutud. ja meil on raske heaks kiita kapitali suurendamist ja ja EFSi olemasolu pikendamist, teadmata, milline on selle vahendi tõeline mõju, mida tihtipeale kasutatakse lihtsalt poliitilise kommunikatsiooni vahendina Euroopa Komisjoni poolt seda on korduvalt välja öeldud ja see oli Junckeri tegu ja kes sellega ka jätkab. seega samas ei ole me täiesti EFSi vastu, eriti kuna tegemist on oluliste finantsinvesteeringutega, mis on suunatud eriti just VKE-desse ning äh, kokkuvõttes äh, kõike seda on vaja veel täiendavalt analüüsida ja meie muudatusettepanekud kindlasti käsitlevad meie vaateid, aitäh! suur tänu! küsimusi on palju ja kuulsime ka palju kriitilisi sõnavõtte. ma loodan, et keegi komisjonist on samuti siin, väga hea. Äh, kui nüüd ähm, kriitikat kokku võtta, siis proua Vana ütles, et tegemist on sotsiaalfondi nõrgendamisega ja EFSi tugevdamisega ja et EFSi edu ei ole kuidagi välja toodud, sellepärast et ega EFSi ei olegi nii edukas, kui komisjon proovib väita, et see on. see on nüüd päris tugev kriitikanoot ja ma loodan, et te saate sellele vastata et äkki jõuda tõele jälile, selleks et sellega edasi minna. Teil on sõna, palun. suur tänu, proua esimees, mina olen Florentin Hõbmajärv, ma töötan äh, majanduse peadirektoraadis tänan selle väga huvitava arutelu eest, loomulikult võtame kõiki neid mõtteid väga tõsiselt, ehk siis selle tagasiside annan kindlasti komisjonile edasi sooviksin mainida mõningat teemat. esiteks, ma arvan, et FC kahe ettepanekut tuleb näha äh, praeguse EFSI rakendamise taustal. praegu on juba võimalik hinnata esimesi edulugusid ja ka seda, mida oleks vaja muuta paremaks. ma sooviksin rõhutada järgnevat. EFSI eesmärk on rahastada neid investeeringuid, mis on olulised Euroopas tööde ja majandus, töökohtade ja majanduskasvu loomiseks tulevikus. Need tulemused ähm, on küllaltki positiivsed, tuletan teile arve meelde, poolteist aastat pärast EFSi käivitamist on see kaasa andnud sada kuuskümmend neli miljardit äh, eurot investeeringutena, see on juba üle poole sellest, mida oodati ja seda kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. üle kahekümne kaheksa, kahesaja kaheksakümne kaheksa tuhande VKE saab sellest ka ilmselt kasu. ehk siis me oleme küllaltki graafikus EFSiga. EFSi eesmärk oli luua vähemalt kolmsada viisteist miljardit eurot investeeringuid reaalmajandusse. nüüd, kui rääkida sektoritest, siis tõepoolest Eh, sotsiaaltaristusektor eh, hõlmas umbes nelja protsenti kõigist investeeringutest ja komisjon on nõus, et siin on arenemisruumi küll. aga mul on ka meeles, et ehm, EFSI on selline vahend, mis põhineb nõudlusel. ma tooksin ka mõned näited. mõnikord, kui rääkida, mõnikord me räägime nii palju teooriast, aga mis, mis siis tegelikult toimunud on sotsiaalse taristu äh, valdkonnas, ma võin teile öelda, et et lisaks sellele, mida ma välja toon, siis tegelikult asju tehakse veelgi. kui me räägime nüüd eh, sotsiaalsest taristust, siis on mitmeid projekte, mis selles vallas on allkirjastatud, näiteks Portugalis toetab EFSI VKE-de investeeringuid, sealhulgas äh, FIE-sid äh,, mis loovad väljaõppe või, või koolitusvõimalusi. Prantsusmaal toetab EFSI eh, linnade arengut ja sotsiaalteenuseid. EFSI toetab ka Euroopa ülest fondi, mis, mille kaudu investeeritakse eh, suurtesse transpordiprojektidesse. Eh, no need on mõned näited ja loomulikult need näited on internetis leitavad ma arvan, et see neli protsenti sotsiaalsesse taristusse, et seda protsenti tuleb näha selles kontekstis, et me oleme tegelikult VKE-de heaks väga palju ära teinud, umbes kolmkümmend protsenti EFSI rahastusest läheb VKE-dele, nagu me teame, VKE-d moodustavad Euroopa majandustee selgroo. ja tegelikult äh, see, need tulemused ootavad meie, ületavad meie ootusi, nõudlus oli nii suur, Ehm, ja nõudlus suurenebki veel teatud valdkondades, eriti sotsiaalsektoris ja noorte tööhõive valdkonnas, kus komisjon on nüüd tegemas tööd selleks, et see maht ja investeeringutoetuste ulatus eh, suureneksid, proovitakse luua uusi vahendeid praegu, toon veel kord ühe näite, äh, komisjon lubas kasutada nii-öelda front-loading ut äh, juba detsembris sotsiaalvaldkonnas ja samuti äh, mikrorahastamise ja sotsiaalteenuste pakkujatele ähm, komisjoni ettepanek äh, EFSit pikendada tähendaks ka suuremat toetust VKE-dele. VKE-d saavad äh, veelgi rohkem, veelgi suurema osa sellest rahastusest, ma arvan, et oluline on seda alati välja tuua nende arutelude käigus. ma soovin ka veel mõnda elementi mainida, mida siin praegu an-, analüüsiti. komisjon on väga hoolikalt võtnud arvesse neid kriitikanoote EFSi suunas. ja komisjon on proovinud selle EFSi kahe ettepanekusse need igati kaasata e,. toon välja mõned näited, esiteks tugevdada äh, Ähm, tugevdada lisanduspõhimõtte kasutamist, see, et see oleks siin veelgi selgem, et EFSI projektid ähm, peavad turulõhesid aitama ületada ja et see peab olema üks põhikriteerium EFSI-st toetuse saamisel. komisjon pakub välja ka parema äh, määratluse sellest, et, et kui mida täpselt selleks põhim-, mida täpselt selle põhimõtte all siin nähakse. sellega seoses komisjon on ka välja pakkunud tõsta läbipaistvust selle suhtes, kuidas tehakse otsuseid investeeringute suhtes, et oleks iseseisvate ekspertide komisjon, mis otsustab Euroopa Liidu garantii kasutamise üle ja see komisjon peab väga selgelt seletama, kusjuures avalikult seletama seda, miks mingile projektile äh, EFSI raamistikus antakse Euroopa Liidu ehm, garantii. komisjon pakub välja ka seda EFSI kahe kontekstis, et võiks lihtsustada ja võimaldada EFSI kasutamist seoses teiste Euroopa Liidu fondidega, eriti struktuurifondidega. miks nõnda? sellepärast, et EFSI ja struktuurifondid täiustavad üksteist. Nendel on üks ja seesama eesmärk. mis need eesmärgid on? loomulikult rohkem investeeringuid, majanduskasv ja töökohtade loomine. Need eesmärgid on ühised nii struktuurifondide kui EFSi puhul. lisaks on ka olemas Omnibus ettepanek, mis parandab CPR-i üks oluline FC kahe eesmärk on ka see, et EFSI oleks geograafiliselt ähm, selline, et ta rohkem Euroopa Liitu katab, sealhulgas üleminekupiirkondi ja vähem arenenud piirkondi. selles valdkonnas me oleme teinud ettepanekuid ja eriti ma tahaksin siin välja tuua selle, et täiustatakse Euroopa Investeerimisnõustast, nõustamise keskust, mis peaks paremini aidat- äh,, olema paremini suunatud just nendesse piirkondadesse, kus seda pädevust on vaja nüüd kuna peaaegu igas sõnavõtus mainiti ka töökohtade loomist, kui rääkida nendest arvudest siin, siis äh, konkreetsed arvud on midagi sellist, mida Euroopa Investeeringute Pank äh, pakub mõne aja pärast teile, praegu nad just analüüsivad EFSI makromajanduslikku mõju, aga selle aasta jooksul saame need arvud küll. samuti tuleb arvesse võtta seda, et et ehkki mõned arvud on juba teada EFSi potentsiaali kohta just töökohtade loomise vallas, siis tegelikult taristuprojektide puhul läheb äh, päris kaua aega. ja üks saadik siin mainis seda, et tõesti praegu on veel vara selliste suurte projektide makromajanduslikku mõju hinnata. see käib ka muidugi töökohtade loomise kohta makromajanduslik mõju EFSi puhul äh, on midagi sellist, mille kohta antakse äh, infot siis, kui need arvud on tegelikult teada, see on komisjonile muidugi väga oluline. lõpetuseks ma ütleksin seda, et ma tahaksin väljendada lootust, et pärast ECOFIN-i poolset äh, EFSI kahe äh, suhtes detsembri keskel ehk paar kuud pärast komisjoni ettepanekut. ma loodan, et ka parlamendiga sujub koostöö hästi ja ma sooviksin väga tänada eh, tööhõivekomisjoni, et te olete juba loonud raportid nii EFSI rakendamise kui ka EFSI kahe ettepaneku kohta ja ma loodan, et eh, jõuame nõukoguga äh, kokkuleppele loodetavasti enne suve, selleks et oluline on pakkuda investoritele kindlust ja ka selleks, et EFSI pakuks toetust VKE-dele, selleks et luua töökohti ja majanduskasvu Euroopas. suur tänu! A... suur tänu! see võib olla nüüd veider küsimus, aga kas te saaksite selle eh, stsenaariumi, mille te just ette lugesite, kas te saaks selle saata komisjoni liikmetele. ma arvan, et äh, see on üks olulisemaid arutelusid, mis meil siin on selle parlamendi liikmetena. vähemalt nendest, mis praegu käimasolevad arutelud on. ja ma arvan, et meil oleks lihtsam ähm, neid asju selgemalt näha, kui meil see dokument olemas oleks. jah, loomulikult, äh, selles dokumendis ei ole midagi, mida ma teie eest varjaks, saadan selle teile, proua esimees. suur tänu! muudatusettepanekute tähtaeg on esimene veebruar kell kaksteist ja vastuvõtmine kahekümne seitsmendal, kahekümne kaheksandal veebruaril komisjonis, juhtivas komisjonis kahekümne seitsmendal märtsil, vastutavas komisjonis õigemini. nüüd me võime edasi minna järgmise päevakorrapunktini, milleks on ähm, Euroopa statistikaprogrammi kaks tuhat kolmteist kuni kaks tuhat seitseteist käsitleva parlamendi ja nõukogu määruse muutmine programmi pikendamiseks aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend. me tahame kuulda arve ja me tahame kuulda fakte. annan sõna raportöörile Maria Arenale, palun. Euh, suur tänu, proua esimees. jah, see, et statistilised väljundid on äh, seotud äh, sellisel viisil, nagu me näeme ka äh, kaks tuhat kakskümmend aasta strateegias, on midagi positiivset. tegemist on positiivse teemaga ka sellega seoses, et meil on võimalik välja tuua ebaõiglus ja materiaalsed lõhed energia ja keskkonnamõju kohta ja meil on väga hea meel, et sellised äh, väljundid on sisse toodud ja lisaks sellele ka need väljundid, mis puudutavad rännet, äh, mitte ainult siis voogude osas, aga ka selles osas, äh, mis puudutab nende staatust, majanduslikku olukorda, vaesust, tõrjutust ja on oluline ka jälgida nende teed ja liikumist Euroopa Liidus parimad näitajad võivad ähm, suunatud meetmeid äh, kasutada äh, ja seda teha sotsiaalsel tasandil. Äh, teatud kriitika võib kohe kõrvale jätta, esiteks see, et nagu me näeme, siis ettepanekus on Eurostati teenuste väljaspoolt ostmine ja allhanked ma arvan, et statistika küsimus on äh, haldusteenuse teema, avalik haldusteenus ja liiga palju seda väljaspoole suunata ei ole hea ja me peaksime selles osas olema tähelepanelikud. ning mis puudutab ka äh, sotsiaalpoliitika hinnangut, äh, hinnata nii, nagu me peame lähtuma OECD-st äh,, ja ka sellest, kuidas see mõjutab investeeringuid ja mitte ainult ähm, kuludest ja väga oluline on, et seda niiviisi ka käsitletaks. me esitame kindlasti muudatusettepanekuid ja esimene neist puudutab statistikanäitajate kaasamist, mis puudutavad töökohtade kvaliteeti mis puudutab töötingimusi, palka, tööaega ja ka sotsiaalkaitset äh, töötajatele ning lisaks sellele ka need väljundid, mis puudutavad ähm, vaesuse hindamist, eriti just rõhutades mitmemõttelist äh, vaesust laste osas, me teame, et laste vaesus tekitab äh, tsükli, vaesuse tsükli, mis äh, kestab teatud sotsiaalklassides ja seda on vaja alla, arvesse võtta ja, ja lapsi on vaja Euroopas aidata vaesusest välja tulla Äh, erinevate mõjude ühine hindamine ja koosmõju hindamine on oluline selles osas, lisaks sellele ka muudatused selleks, et tugevdada Euroopa Liidu roll äh, maailma areenil statistika valdkonnas, see on oluline äh, positiivse ja negatiivsete üleilmastumise mõjude mõju ähm, Euroopa Liidu turule ja tööturule alati lähtutakse sellest, et üleilmastumine toob ainult kasu, kahjuks aga kui me vaatame seda, siis me näeme, et on ka neid, kes sellest kaotavad ja meie poliitika ei ole alati äh, valmis neid arvesse võtma. ja seega ei ole üllatav, et on üha enam isikuid, kes kahjuks äh, me ei toeta enam näiteks vabakaubandusleppeid majanduskasvu parem hindamine mm, lisaks SKT arvestamisele ja sooline võrdõiguslikkus statistikas, aga selleks, et oleks vajalik metoodika selleks, et äh, soopõhist vägivalda hinnata, mis on naiste su suunas suunatud äh,, me teame, et üks koma viis maailma SKT-st tegelikult mõjutab seda ja kui me palju tõsisemalt ähm, tegutseksime sellega võitlemisel, siis me suudaksime saavutada palju rohkem, me suudaksime mõjutada nii seda vägivalda kui ka sellest tulenevat mõju SKT-le ja seega mõningad muudatused kindlasti on tulemas, aitäh! suur tänu, annan sõna äh, proua Lope Fontaniele, kes esindab Rahvaparteid. suur tänu, proua esimees, ja tänan äh,, õnnitlen ka teid ja aseesimehi äh, ametisse sattumise eest, tänan ka raportööri selle teksti eest ja soovin väljendada seda, et ähm, mulle tegelikult teeb väga palju rõõmu see, et ma olen saanud raportööride ja teiste variraportööridega selles valdkonnas eh, head koostööd teha. me räägime nüüd statistikaprogrammist aastani kaks tuhat kakskümmend ja need eesmärgid, mis on välja pakutud, peavad ühtima nende eesmärkidega, mis praegu juba olemas on. loomulikult asju saaks paremini koordineerida Äh, lähtudes nendest eesmärkidest, mis meil on oma poliitikate äh, puhul eesmärkideks võetud. mul on kaks muudatusettepanekut, äh, mida raportöör on välja pakkunud selleks, et saada lahti teatud statistilistest vahenditest. mina ei toeta kuulata äh, tema äh, ettepanekuid, need on neljas ja viies muudatusettepanekud, millest ma räägin, neid ma ei toetaks. aga ma arvan, et kõik teised äh, punktid on sellised, mille puhul me võime kõik nõus olla ja ma loodan, et me saame koostööd teha raportööriga. ma pakun välja ka enda fraktsiooni nimel muudatusettepanekuid, need on väga sarnased sellele, mida komisjon on välja pakkunud näiteks puudutaks küsimust, et statistika äh, peab olema ka sooliselt äh, nähtav või eristatav, sest et see aitaks meil soolise diskrimineerimise vastu võidelda, raportöör oli ka sellega nõus, ma saan aru. Äh, teiseks, kui me vaatame statistikat, mis puudutab noortegarantiid ja noorte tööhõivegarantiid, siis see, äh, selle puhul peab ka analüüsima seda, missuguseid töökohti need kasusaajad tegelikult saanud on kui meil sellised andmed oleks olemas, siis me saaksime programme paremaks muuta. kui rääkida tööjõustatistikast äh, ja sotsiaalsest statistikast, siis peab vaatama ka kõige haavatavamaid inimesi, inimesi, kellel on näiteks äh, puuded või sa-, või ka näiteks inimesed, äh, kes on näiteks romad. Kui me neid saame niimoodi analüüsida statistiliselt, siis me saame pakkuda nendele inimgruppidele paremat, sobivamat lahendust. on ka ilmselt teisi kohti selles tekstis, mida saaks paremaks muuta. üks oleks näiteks see, et Euroopa statistikas et Euroopa Liidus on vaja üldse kõrgekvaliteedilist statistikat ja sellist, mida saab ka omavahel võrrelda. kusjuures me ei tohiks rääkida mitte ainult Euroopa tasandist, aga ka territoriaalsest tasandist ja selline info aitaks meil ilmselt parendada äh, nii keskkonna kui majanduse kui teiste valdkondade olukorda oma riikides, ehk siis sellist territoriaalset lähenemist oleks ka vaja. ja lisaks peaks analüüsima demograafilisi muudatusi, mitte ainult seda, et rahvastik vananeb, aga ka seda, kuidas näiteks rahvastik liigub äh, Eh, selleks, et näha, kas meil ikka on olemas jätkusuutlik areng või näiteks äkki lähevad inimesed teatud riikides, näiteks minu riigis, lähevad maapiirkondadest minema. aga ma arvan, et üldiselt saadab meid selles vallas edu. suur tänu, eh, proua Trebesius, palun. jah, eh, tänan, räägin oma kolleegi Arne Keerike nimel. meie fraktsioon toetab paremat tõenditel põhinevat poliitika loomist ja Euroopa Liidu institutsioonidel on siin suur roll kanda, eriti sellistes valdkondades nagu näiteks tööhõive, kus just analüütilised andmed, mis lähtuvad äh, tõestest andmetest, et need andmed võimaldavad meil ähm, kasutada häid lahendusi. me üldiselt toetame komisjoni lähenemist, aga variraportööril on mõningad reservatsioonid teatud muudatusettepanekute puhul, kus me kipume minema liiga detailseks näiteks äh, on nõnda majanduskriisi mõju hindamisel ähm, hoonete kvaliteedi vallas ja nii edasi, me pigem pakuksime välja, et võiks olla minimalistlikum lähenemine ja et sellised te tehnilised detailid statistika valdkonnas, et need jäägu pigem ekspertidele, aitäh! suur tänu äh,, härra Kalve Šambon ALDE nimel, palun. Merci, madame la president. suur tänu ja seekord võtan sõna prantsuse keeles teen seda mitte tõlkide tõttu, vaid seoses raportööri emakeelega. ja lähtun põhimõttest, et keegi ei vaidle siin selles osas, et meil on vaja statistikat, mis oleks täiesti usaldusväärne ja piisav selleks, et me saaksime oma tööd teha, selleks, et meil oleks parem ja õitsvam Euroopa ühiskond ja kindlasti parem tööhõive. Need kes ütlevad, et see kõik puudutab lähimust ja nii edasi, see, äh, leiavad ennast raskest olukorrast. peale selle Euroopa statistikaprogramm äh, leiab kasutamist ka rahvusvahelise kogukonna poolt. tegemist on võimalusega äh, seda programmi ja neid näitajaid parandada ja ma olen nõus sellega, mida ütles proua Arena. ja põhimõtteliselt olen nõus ka enamuse komisjoni tekstiga. töökohtade osas on meil vaja teatud näitajaid, nagu ka proua Arena ütles ja lähtudes nendest põhimõtetest, mida ma kindlasti tahan mingis aspektis temaga käsitleda, OECD-s käsitlesin ma ka seda teemat, sotsiaalsed investeeringud on palju erinevaid investeeringuid, näiteks investeeringud haridusse, mille puhul äh, võib äh, näha on ka lühiajalisi meetmeid vaesusega võitlemiseks ja see suurendab solidaarsust ühiskonnas. aga nüüd äh, huvitavamad aspektid. tööhõive ja nii nagu ütles ka proua Arena, meil on vaja rohkem ja usaldusväärsemaid andmeid tööturu kohta, mis puudutab töökohtade loomist äh, uut tüüpi äh, töökohti, äh, nagu me näeme ka sotsiaalsamba teemast, mida me käsitleme äh, ka vaesuse kohta, aga seda pean ma nüüd eriti rõhutama, et tegemist on sotsiaalse kui ka tööhõive teemaga, ehk siis ebavõrdsuste arengute jälgimisse majanduslikult ja mitte ainult territoriaalselt, nii nagu kolleeg Lope Fontanier ütles, aga ka majanduse ebavõrdsusse kolleeg OECD-s ütles, et ähm, et igasugused indeksid ei näita mitte midagi, vaid oluline on see, äh, millised on vahed kõige rikkamate ja kõige vaesemate vahel, on äh, väga kasulik ja väga informatiivne. ja me kindlasti esitame selles osas konstruktiivseid muudatusettepanekuid. ma arvan, et on ka mõningaid muid statistilisi näitajad, mis ei ole veel nii küpsed, kui nii tohib öelda. see, et üks koma viis protsenti SKT-st on justkui see kulu, mis äh, tuleneb ähm, äh, koduvägivallast, see on väga tõsine ja kindlasti ma ei taha siin kuidagi seda vähendada, aga nüüd on küsimus, kuidas seda arvutatakse ja see ei ole, olukord ei ole kindlasti maailmas äh, ja Euroopas täpselt ühesugune kuriteod, näiteks uimasti eh, eh, kuriteod avaldavad positiivset ja negatiivset mõju ja siin on tegemist ka moraalsete küsimustega ja ma arvan, et seda me siin ei saa käsitleda. ja tegemist on kindlasti huvitamise lähendamisega. nii nagu ma juba tõin välja need teatud punktid, eh, mis ühtivad ka proua Reenega tõesti on vaja meil keskenduda ebavõrdsuse käsitlemisele ja ma arvan, et me kindlasti suudame saavutada väga hea lõpptulemuse. aitäh! suur tänu! nüüd äh, rohelistes äh, nimel palun proua Stanoka. Yes, Yes, thank you, chair, I also congrat-. Eh, jah, suur tänu. Äh, samuti õnnitlen teid äh, ja ka aseesimehi nüüd, kui rääkida sellest raportist, siis ähm, me arvame, et hea statistika on alus heale poliitikale. ja statistika on see, mis võimaldab meil mõista tõelisi probleeme, konkreetseid probleeme. kui nüüd rääkida äh, minu kolleeg Stineritsi äh, raportist, siis, siis ka tema äh, esitleb täna pärastlõunal sellist raportit, mis oleks siin valdkonnas hea näide, aga praegu me räägime üldisemalt, üldisemast statistikast. ja me leiame, et Maria Arena on töötanud välja väga hea arvamuse ja ettepaneku ja siin on ka väga huvitavad muudatusettepanekud, täname teid nende eest ja tervitame vägagi seda, et te võitlete vaesuse vastu eh, ja tõrjutuse vastu muudatusettepanekus üks, samuti hea ettepanek on see mm, konkurentsivõime laiem definitsioon, samuti täname teid nende ettepanekute eest keskkonnamõõtme kohta, sealhulgas keskkonna jalajälje kohta, eh, mis on muudatusettepanekutes kaksteist ja kolmteist kui rääkida teistest ettepanekutest, siis siis me võime nende ettepanekutega nõus olla muudatusettepanekus kolm siiski eh, punktis üks, üks, üks, lõikmes kaks et seal võiks olla rohkem detailsust, kolleegid juba mainisid seda, et siin on viidatud erinevatele töötamise vormidele, mitte ainult osalisele ja täistööajale, aga ka näiteks kaugtööle ja teistele eh, tööhõive vormidele, et need võiksid ka olla siin kirjas ja neid võiks statistiliselt analüüsida. Eh, siis arutleti ka muudatusettepanekut number kümme, et mainida majanduskriisi mõju liikmesriikide kodanikele. ma arvan, et siin peaks äkki rohkem rääkima äh, hoopis ähm, kasinusmeetmete mõjust. mõnele fraktsioonile see võib-olla ei meeldi, aga siiski peaks. ja lõpetuseks me tahaksime ka muuta selle teksti natuke elavamaks muudatusettepaneku viisteist puhul, eriti just rändevaldkonnas, sellepärast et väga kiiresti on vaja statistilisi andmeid eriliste rändevormide kohta, sealhulgas Euroopa Liidu kodanike liikumise kohta. ja ma tahaksin ka välja tuua selle, et petitsioonide komisjonis teeme me tööd Euroopa Liidu kodanike õiguste ja nendele õigustele eh, seatud tõkete suhtes selles valdkonnas, just et inimesed võivad erinevates liikmesriikides töötada, selle kohta on palju petitsioone. ja siin võiks ka koguda statistilisi andmeid selle kohta, kui palju inimesi, kui palju kodanikke eh, on, kes kasutavad oma sotsiaalsete õiguste ületõmbmise õigust ühest liikmesriigist teise. Need on peamiselt siin meie murekohad ja meie ettepanekud, mida me tahaksime selles määruses näha, aitäh! suur tänu! Äh, nüüd proua Marta, härra Marta. suur tänu, proua esimees. Statisti-, Euroopa statistilise pronga, programmi pikendamine tundub olevat õigustama, õigustatud, isegi kui me teame väga hästi, et, et statistilised näitajad võivad eurokraadid kasutada selleks, et näidata Euroopat õitsvana. aga kui äh, statistika andmed on korrektsemalt äh, kogutud, siis võiksid nad ka näita, kui ebatõhus on Euroopa poliitika ja milline on nende negatiivne mõju meie kaaskodanike elule komisjoni ettepanek ja arvamuse projekt iseenesest sisendavad teatud probleeme. kõigepealt selle programmi pikendamine mõjutab kindlasti Euroopa Liidu eelarvet. me räägime siin kahesaja kaheksakümne, kaheksateistkümnest miljonist eurost, mida saaks ka kusagil mujal kasutada. seega meil on raske heaks kiita seda, et komisjon plaanib statistikat kasutada selleks, et majandus- ja rahaliitu äh, tugevdada, arvestades, et tegemist on suurima läbikukkumisega, või siis ka äh, näidata ennast maailma areenil kuidagi teistmoodi. Äh, vaatamata sellele toetame me algatusi, mis puudutavad sotsiaalsete näitajate kasutamist statistikas, see võib näidata, mil määral Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika ei käsitle probleeme ega väljakutseid, mis liikmesriikidel on, lähtudes majanduskriisist eelkõige tänu üleilmsele ideoloogiale, mida levitab Euroopa Liit oma loomise algusest peale ja lõpetuseks ei ole üldsegi üllatav, kokkuvõttes tahaksin öelda, et me ei saa aktsepteerida seda rändepõhist lähenemist, mis on sisse toodud proua Areena arvamuse projektis, aitäh! One... annan äh, ühe minuti kõneaega proua Areenale, raportöörile, sest äh, ehkki küsimusi küsiti, komisjonilt, siis äh, ma arvan, et me peame ajagraafikust siiski kinni andma, aga minut raportöörile. ma ei räägi kauem kui üks minut, ma sooviksin tänada variraportööre nende ettepanekute eest, mis tunduvad mulle huvitavad, valdavalt äh, ja me kindlasti töötame konstruktiivselt edasi selleks, et täiendada seda, mida komisjon on ette pannud mis puudutab statistiliste näitajate parendamist ja me kindlasti saame koos teha selleks, et paremini mõista seda nähtust ja, ja sellest lähtuvalt kujundada paremat poliitikat, aitäh! Think... aitäh! ma arvan, et äh, järgmise päevakorrapunkti eest äh, vastutav Jean Lambert ei ole siin, mis tähendab, et annan siiski sõna komisjonile härra Evere on vist siin, palun, teil on sõna. aa, ja nüüd Jean siiski tuleb, aga te saate siiski mõned minutid. aitäh, ma räägin väga lühidalt, ma tahan teid tänada ja ka raportööri tänada selle eest, et te mulle sõna andsite, soovin teid ka õnnitleda, proua esimees, et teid eh, esimeheks valiti ja õnnitlen ka aseesimehi. soovin teile töös igasugust edu mulle väga meeldisid need kommentaarid, mis siin välja öeldi, ma ei hakka detailidesse laskuma, aga ma mõnda küsimust siiski tahaksin puudutada. üks on nüüd see, et nagu proua Trebesius ütles, et kuidas läheneda nendele äh, raammäärustele äh, sotsiaalse statistika kohta, millest te ka täna hiljem räägite lähenemine on selline, et peab olema nii avatud, nii paindlik kui võimalik selleks, et eksperdid saaksid anda oma sisendi nendesse statistilisse näitajatesse, mida kasutab komisjon oma poliitika väljatöötamiseks. ma, ma vastaksin ka raportöörile selle eksternaliseerimise kohta. nagu te teate, siis andmed kogu maailmas ähm, on sellised, et mida saaks kasutada, lähtudes erinevatest allikatest, saaks kasutada näiteks ähm, erinevaid uuringuid ja juba olemasolevaid andmeid. selles mõttes, selles vallas äh, oleks seda eksternaliseerimist vaja selleks, et andmeid tõhusalt koguda. siis mainiti mõningaid päevakajalisi teemasid, loomulikult üks oluline teema on ränne, rände vallas on praegu väga palju tööd, mis on planeeritud rändestatistika kohta ja ka selleks, et töötada euro-, toetada Euroopa rändetegevuskava. peab tagama siis nende andmete kvaliteedi ja ka andmete kogumise. ka uute andmete kogumist analüüsitakse, selle võimalikkust ja loomulikult ähm, proovitakse välja selgitada ka erinevad näitajad näiteks rändajate haridustase. siis räägiti üleilmastumisest, loomulikult me võtame arvesse teie mõtteid, üleilmastumine on väga oluline teema ja selle sotsiaalmajandusliku mõju hindamine on komisjoni eh, Eurostati ja Euroopa statistikasüsteemi eh, ülesannete tipus no näiteks inimeste, rahvusvaheliste firmade ja teiste kohta käiv statistika. samuti näiteks inimeste juurdepääsetavus tööturule, sotsiaalkaitse ja nii edasi, nende kohta käiv statistika ehm, peaks kõik paranema ja sellest teemast räägitakse ka täna pärastlõunal. kui rääkida tööhõivest, siis tööhõive on väga oluline teema, eriti teie komisjonile, ja kui me vaatame neid muudatusettepanekuid, siis peamiselt need asjad, mille te olete välja pakkunud, siis need on kõik mõeldavad tegelikult. no loomulikult mõned näitajad peab veel määratlema, aga lähtudes nendest infosüsteemidest, mis meil olemas on, tegelikult suurem osa neist on lihtsad, mõnega võib-olla läheks natuke kauem, eh, et neid hakata rakendama. ja ma arvan, et ma rohkem ei ütlegi. tänan väga, proua esimees! Thank you uh,. suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on Äh, kolmkümmend jaanuar kell kaksteist ja tööhõivekomisjonis vastuvõtmine teisel märtsil ja hääletus juhtkomisjonis kahekümne seitsmendal märtsil. see tähendab, et nüüd saame me edasi minna järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras kaheteistkümnes punkt, kolmandate riikide kodanike kõrget kvalifikatsiooni nõudva töö eesmärgil riiki sisenemise ja seal elamise tingimused ja ma annaksin kõigepealt sõna raportöörile proua Lambertile. suur tänu, proua esimees Äh, inimesed on tõenäoliselt kursis, et tegemist on teemaga, kus äh, libekomisjon on juhtkomisjon, äh, meil on teatud valdkondades ühine otsustuspädevus, mis on meie pädevustega seotud, ehk siis siin on teatud keerulisem olukord ja me, minu ettepanek on tehtud enne, kui meil olid libe komisjoni raportööri ettepanekud selles osas, äh, mis on teie ees, te tõenäoliselt näete, et siin on äh, mõningad valdkonnad, mis põhjustavad äh, pingeid ja need on mingil määral tahtmatult sisse tulnud, sest teatud valdkondades oleks väga kasulik meile nende oma arutelu suunata ja vaadata, kas meil oleks võimalik leida lähenemine, mis viiks meid edasi ja muudatusettepanekutes siis käsitleda, kuidas äh, edasi liikuda. üldine eesmärk on praegust äh, nii-öelda sinise kaardi äh, kava pikendada kõrge kvalifikatsiooni töö nõudva puhul võrreldes siis praeguse olukorraga, kus liikmesriigid võivad kas siis kasutada sinist kaarti või kasutada oma riiklikku kava ja kohaldamisala seoses ettepanekuga puudutab libekomisjoni, mitte meid. ja selle eesmärgiks on käsitleda ka rahvusvahelise kaitse saajaid, nendele, kellele on see staatus äh, määratud ja see on jällegi libe valdkond. ma tean, et raportöör soovib äh, seda kohaldamisala laiendada. mõned valdkonnad aga, mis puudutavad meid, praeguses ettepanekus on see, et me käsitleme kõrget kvalifikatsiooni või kõrgete oskustega, mitte ainult kvalifikatsiooniga ja küsimus on selles, kuidas neid oskusi määratleda, kui me ei räägi kvalifikatsioonist, kui palju, mitu aastat äh, tagavad kõrged oskused. algselt räägiti viiest aastast, komisjon pakub kaks aastat ja arvestades, et mitmed äh, riigid kasutavad seda kaheks, kahte aastat, siis võib-olla peaks olema enam kui kaks aastat, aga see on teema, mida on vaja arutada. eelmine kord, kui käsitlesime sinise kaardi teemat, parlament ei olnud kaasseadusandja ja see kõrge kvalifikatsiooni määratlus tekitas küsimusi ja raskusi. mõningate eluolude puhul öeldi, et osadel inimestel on kogemus ja oskused, mis on väga olulised ja kvalifikatsioon paberil ei taga kindlasti sama väärtust. siis teema, mille on tõstatanud, äh, tõstatatud ka äh, kunstivaldkonna inimesed, kuidas me tegeleme andekate inimestega ja jällegi tegemist ei ole valdkonnaga, mille, mida on võimalik paberil tõendada ja tegin ettepaneku lähtudes äh, Äh, nendest äh, siis äh, põhjenduspunktis kuus artiklis kaks G. põhiküsimus on selles, kas peaks olema mingi sissetuleku lävend selle kategooriaga seoses ja kui see peaks nii olema, siis mis on selle eesmärk ja kuidas seda määratleda? praegu on see üks koma viis korda keskmine riiklik sis-, palk komisjon äh, räägib ühest kuni ühe koma neljast protsendist ja arusaamad on erinevad. praegune määr on väidetavalt liiga kõrge paljude elualade puhul ja paljude liikmesriikide puhul ja seega liikmesriigid ei kasuta seda, see on üks põhjus äh, sinise kaardi osas, aga huvitav on nentida, et nad algselt tahtsid seda sisse jääda, aga nüüd tundub, et nad on meelt muutnud, siis küsimus selle kohta, mis on igasuguse sellise ähm, ülempiir määr- või selle lävendi määratlemine ja võib-olla siis on vaja sisse tuua teatud äh, paindlikkus, need, kes on nagu, kes on äsja kvalifikatsiooni saanud, ja see kindlasti puudutab mõningaid meie liikmesriike, näiteks õpetajaid oma karjääri algusaastatel tingimata ei äh, saa keskmist äh, palka. põhjenduspunktides viisteist kuni seitseteist olen ma käsitlenud seda, kuidas äh, seda palgateemat käsitleda ja seda lävendit kuidas erandeid äh, käsitleda ja ma olen toonud välja teatud äh, näited äh, selle kohta, aga lisaks sellele on ka küsimus, mis on selle eesmärk, kas see tõstab kvalifikatsiooni, kas sellepärast, et me ei taha vähendada palku kõrge kvalifikatsiooni või oskustega isikute puhul, seda on võimalik teha näiteks sotsiaalpartnerite lepingute kohta, kas need äh, piirid äh, puudutavad äh, VKE-sid või ainult suurettevõtteid ja kas liikmesriigid kasutavad seda selleks, et inimesi äh, nii-öelda eemal hoida, selle asemel, et neid äh, sisse lasta. ja praegusel hetkel on minu ettepanek see lävend kustutada ja selle asemel rääkida palkadest äh, sama valdkonna esindajale tea-, selles liikmesriigis. libe raportöör on valinud selle äh, teha valikuliseks ja juhul, kui nad seda soovivad kasutada, siis sellest lähtuvad teatud kriteeriumid, mida peab kasutama. kindlasti oleks huvitav näha, millised on need perspektiivid äh, siin äh, komisjonis. üks põhivaldkondadest, äh, mis äh, probleeme tekitab, puudutab õigusi, kes vastavalt äh, sinise kaardi kavale äh, tegutsevad, näiteks õigus taodelda töökohta mujal Euroopa Liidus, ehk siis et nad ei peaks Euroopa Liidust lahkuma ja tagasi tulema, perede taasühinemise õigus äh, ja need on põhimõtteliselt liibepädevused, aga meid kindlasti puudutab äh, ka töökohaga seotud õiguste teema, mingeid erilisi äh, muudatusi siin ettepanekus ei ole, võrreldes varasemaga sotsiaalkindlustus, jällegi see lähtuvalt kaheksa, kaheksa, kolm, null neljast ja meil on määrus, mis puudutab kolmandate riikide koda, kodanike piiriülese liikumise puhul, on teatud ähm, küsimused seoses toetustega ja juurdepääsuga ja haridusele ja väljaõppele ja üks ettepanekutest, mis mina sisse toon, on see, et kui liikmesriigid hakkavad kuidagi piirama seda juurdepääsu, siis ei saa see, see puudutada seda, kus äh, see haridus või väljaõpe on seotud selle tööga, mida inimene teeb. artikkel seitse mis puudutab siis sinise kaardi mitteuuendamist, ma olen teinud mõningad muudatusettepanekud ja praegusel hetkel tundub mulle, et äh, see, et tööandja ei äh, täida seaduse nõudeid, ei tohiks äh, viia selleni, et töötaja sinise kaardi kaotab. kui tegemist on tööandja ebaõnnestumisega, see on artiklis seitse ja veel üks äh, valdkond, mis on uus siin, puudutab seda, et isik võib äh, teha ka täiendavat äh, FIE tööd, selles osas on teatud erinevaid vaatenurki ja mina teen artiklis kolmteist kaks ettepaneku täi-, tava tingimuse kohta, ehk siis kui tegemist peaks olema mingi täiendava selle tegevusega, mis on seotud sinise kaardiga. artikkel viisteist, võrdne kohtlemine aga lisaks on veel mitmeid muid valdkondi ja kindlasti oleks kasulik, enne kui inimesed hakkavad muudatusettepanekuid esitama, et kõik äh, liikmed oleks tuttavad nende valdkondadega, mille osas meil on eksklusiivne pädevus või ühispädevus äh, libekomisjoniga ja ka öelda, et volinik Avramopoulos eile libekomisjonis ütles, et ta on valmis äh, mõlemas komisjonis sõna võtma ja seda teemat käsitlema. suur tänu! nüüd oleme me hakkama, hakanud ajakavast maha jääma ja kuigi tegemist on väga olulist tähelepanu nõudva päevakorrapunktiga, palun pidage oma kõne eest kinni. kaks minutit on igale raadioraportöörile ja proua Šoidrova teeb algust, palun, teil on sõna. suur tänu teile, proua esinaine. ma katsun oma kõnelast kinni pidada, aga ma pean ütlema ka seda, et minu arust on see projekt päris keerukas, aga ka päris oluline. ma tahaksin rääkida sellest, kuidas on meie positsioon komisjoni ettepaneku suhtes komisjon tahab sinise kaardi süsteemi harmoneerimist. seal on muidugi omad põhjused. ja need ettepanekud, mille eesmärk on lihtsustada kogu seda süsteemi nii töövõtjale kui ka tööandjale, on igal juhul toetamist väärt. mina olen nõus suurema paindlikkusega, mis puudutab miinimumsissetulekut ja vastavad protsendi või arvmäärad samuti. olen nõus proua raportööriga selles osas. ja äh, minimaalsete palgalävendite sisseseadmist ma toetaksin. aga ma ei toeta seda ettepanekut äh, põhimõttel äh, sama põl-, sama palk, sama palk samaväärse töö eest samal kohal ma arvan, et äh, liikmesriigid peaksid igal juhul avaldama äh, kõik need palganumbrid, nii et me teaksime täpselt, millisel töökohal milliste äh, summadega arvestada võiks. samuti olen ma nõus sellega, et tööturult tuleks tõkked eemaldada, aga teeksin ka ettepaneku, et liikmesriikidel võiks ole, olla võimalus need arvud eh, paika panna, kui palju nad eh, lubavad kolmandatest riikidest pärit eh, inimesi ja, ja pereliikmeid riiki tulla. ma ei ole nõus sellega et äh, nõudmised kvalifikatsioonile tuleks kuidagi äh, madaldada. mis puudutab äh, kõrgkoolide lõpetajaid. see puudutab ka neid ju, kes tarbivad nende inimeste poolt pakutud teenuseid. ma arvan, et kvalifikatsioonistandardid ei tohiks kindlasti mitte madaldada sest eh, see oleks ebavõrdne kohtlumine, kohtlemine liikmesriikide kodanike suhtes. sest et neil ei ole võimalik eh, eh, haridusasutuses õppimist praktika vastu lihtsalt välja vahetada ja sama kvalifikatsiooni saada. et kolmandate riikide kodanikel praegu on see võimalus selle ettepaneku järgi ja sellega ma nõus ei ole. tahaksin tänada raportööri palju on positiivseid aspekte siin, aga muudatusettepanek, mis puudutab äh, samal töökohal, äh, samas kohas äh, sama palga saamist, on põhimõte, millega mina päri ei ole. ja ka lähetatud töötajate direktiivi puhul on see niimoodi, sellepärast et ma arvan, et siin peame me usaldama turujõudusid ja nii see praeguses ettepanekus ei ole olen sotsiaalse dumpingu äh, vastu, jah. aga ka miinimumpalga sätestamise vastu, meil on vaja teatud kvalifikatsioonitaset, äh, mida me ei tohi alandada. ette on pandud äh, ka see, et nõudmine kõrgharidusele tuleks siit välja jätta. see on sotsiaaldumpingu üks osa ja ma olen selle vastu. aga ma ei ole päri sellega et samade tingimuste alusel saab äh, tegutseda väiksema kvalifikatsiooniga kolmanda riigi kodanik kui liikmesriigi kodanikud ise. meil on siin vaja rohkem paindlikkust ja liikmesriigid peavad ise saama rohkem otsustada. nii et olen mitmete ettepanekutega kokkuvõttes päri, eriti just lihtsustamise üleskutsetega, aga ma tahan, et liikmesriikidel oleks võimalik teatud paindlikkust kasutada, otsustades ise, milliste kolmandate riikide Äh, inimesi ja pereliikmeid nad lubavad riiki. meie lõunat ei saa, kui kõik niimoodi, nii pikalt räägivad, äh, ütleb äh, härra proua esimees. nüüd kolleeg Benifai, palun. suur aitäh ja suur aitäh Jean Lambertsile, meie raportöörile, selle arvamuse projekti eest, mille ta on täna meile ette kandnud. tõepoolest, minu kohene mulje on see, et me räägime väga keerukal teemal, siin on palju tehnilisi aspekte ja äh, kui teil on vaja põhjalikku analüüsi, siis kompromissi võimalust eh, siin on fraktsioonide vahel samal ajal. võimaldab see teema parlamendil töötada sellise ettepaneku alla, mis tõsiselt on Euroopa-ülene projekt eh, ja toob kaasa tõsise Euroopa vaimu. sinise kaardi ettepanek on eh, nüüd äh, vermitud liikmesriikide vajaduste järgi. eesmärk on inimeste mobiilsust äh, suurendada just kolmandate riikide kõrgelt kvalifitseeritud töötajate puhul, nende äh, töötajate pereliikmete puhul ja sätestab ka nende õigused. see ettepanek on õige ja oluline sellepärast, et Euroopa Liidu tööturg ja majandus oleks üleüldiselt paindlikum ja et oleks võimalik äh, ajusid tõmmata siia mujalt maailmast see tähendab inimkapitali hoidmist äh, siinsamas meie riikides kui ka äh, üleilmselt. pean ütlema, et meie algne analüüs komisjoni lähenemisel äh, mitmete aspektide puhul siin on väga positiivne üleüldiselt, siin palgalävend, ka kvalifikatsiooninõudmiste lihtsustamine, Euroopa Liidu sisese liikuvuse toetamine, toetatud äh, liitumine pikaajalise mm, elu, elamisloa saamiseks ja tööloa saamiseks ning äh, tingimuslikkus ka tööturu äh, volatiilsust silmas pidades. Äh, sinise kaardi võimaluse pakkumine ka rahvusvahelise kaitse staatusega isikutele on oluline ja see on oluline innovatsioon, mis mulle eriti meeltmööda on kuna see oli tegelikult minu enda algatusraporti soovituste osas, mis puudutab äh, pagulaste integreerimist tööturule. ma arvan, et äh, kui see instrument on äh, tõhusam, toimivam, kättesaadavam ja lihtsam selleks, et tööturu nappusi katta Euroopa Liidus, on vaja seda ikkagi kõrge kvalifikatsiooniga tööjõule ette näha ja ka kõrgkvalifitseeritud pagulastele. peamised need eh, elemendid, mis on siin head ettepanekud, on välja koorunud aruteludest ja mulle tundub, et eh, pärast seda, kui ma olen vaadanud nii raportööri kui ka libe raportile otsa, siis eh, rahvus, rahvuslike erinevate skeemide asendamist taotletakse siin Euroopa ülese skeemiga. siin on konkreetselt protsentuaalselt välja toodud palgalevi, lävi aga äh, siin on ka liikmesriikides levinud kollektiivlepingute tingimusi arvesse võetud. Äh, kindlasti ei tohi äh, saada kolmandast riigilt pärit töötaja samas kohas samaväärse töö eest madalamat palka kui kohalikud loomulikult peame me pöörduma ka osapoolte ja huvirühmade poole, sellepärast et see on väga delikaatne küsimus ma ei tea, kas on äh, mõistlik töötada sidu, õiguslikult siduva äh, palgalävega. mõningates riikides muidugi, nagu öeldud, äh, kehtivad kollektiivlepingud palgaläbirääkimiste puhul ja seda peab arvesse võtma kindlasti ei tohi me mitte avada ust sotsiaalse dumpingu riskidele ja tundub, et äh, meie komisjonil on äh, siin äh, väsimuseni neid juhtumeid käsitleda niigi. Euroopa Liidus kindlasti on vajalik uuendada kvalifikatsiooni ja kutsestandardite tunnustamise küsimust ja asüülipoliitika raames on vaja kvalifikatsioonide tunnustamist ja vastuvõtutingimuste direktiivi uuendada. sinise kaardi ettepanek peab olema asi, mis parandab äh, Äh, tööturgu, töötajate tingimusi ja pakub lisandväärtust äh, võrreldes praeguse äh, ettepanekuga, see peaks olema meie peamine suund. suur tänu ja see tähendab seda, et kõik saavad sõna neli minutit. ja loodame, et härra Schuster, nüüd on teil palju aega. sellepärast, et tundub, et kõik liikmed räägivad entusiastlikult ja suure pühendumusega. eriti just pagulasolukorda silmas pidades, mis tähendab seda, et oleme ajast maha jäänud. proua Trebesius saab järgnevalt neljaks minutiks sõna, nii nagu kaks esimest on kõnelenud. jah, suur tänu teile, proua esinaine. püüan lühidalt teha. esiteks, suur tänu raportöörile selle arvamuse projekti eest. põhimõtteliselt loodan ma, et Euroopa Liidu institutsioonid on aru saamas, et tööjõu sisseränne kolmandatest riikidest on tulevikus äh, vajalik korraldada niimoodi, et nende kvalifikatsiooni ja integratsioonivõimekust võetakse arvesse. USA-s on praegu niimoodi et, et nelikümmend neli protsenti sisserännanutest äh, on ülikooliharidusega, samas aga Euroopa Liidu äh, sinise kaardi eh, puhul eh, kõrgelt kvalifitseeritud inimeste eh, osakaal ei mängi mingit rolli. räägin siin Euroopa Liidu sinusest kaardist, oluline on see, et meil oleks läbipaistvate kriteeriumite kataloog olemas, sinna tuleb arvesse võtta keeleoskus, kvalifikatsioon, haridustase, töökogemus, positsioon tööturul, integreerimistahe ning loomulikult äh, demokraatlike väärtuste austamise põhimõte. siin tuleb süsteemselt Euroopa Liidus äh, töötajate vaba liikumist äh, rakendada ja äh, liikmesriigid ei tohi piirata neid põhimõtteid või mm, kuidagi mm, oma turgu kaitsta. liikmesriigid peavad ka igal juhul kasutama ära teises õigusandluse võimalusi Euroopa Liidus äh, mis tähendab seda, et äh, loomulikult individuaalselt saavad liikmesriigid raskuskeset sättida vastavalt äh, nende äh, sätete ülevõtmisel. kui me arvestame miinimumstandardeid, siis on võimalik sinise kaardi võimalust kasutada liikmesriikides eraldi, selleks et talente ligi tõmmata, aitäh! Sorry? Uh, sorry. oh, yes, sorry. It's uh, Madam Toom. proua Toom, palun, teil on sõna. Thank you, thank you, chair I.... Uh, suur tänu teile, esinaine. püüan ka kuuekümne sekundiga oma entusiasmiga hakkama saada. olen äh, päri sellega, mida raportöör ütles, aga mõningad märkused minu poolt on mitmeid positiivseid ettepanekuid, mis komisjoni parandus on teinud, kõigepealt vastuvõtutingimusi on parandatud ja lihtsustatud. see tähendab seda, et me saame äh, miinimum- ja maksimumpalga suhtes paremale lahendusele sinise kaardi omanike puhul, aga see peab rakenduma ainult kõrgkvalifitseeritud tööjõule. Neid jõupingutusi tuleb igal juhul hinnata aga meil on sellegipoolest kakskümmend kaheksa sinise kaardi menetlust igas liikmesriigis oma ja ma arvan, et see peaks olema rakendatud siiski Euroopa Liidule tervikuna. see peaks tähendama kvaliteetset ja kõrge kvalifitseeritud äh, sisserännet Euroopa Liitu ja see peaks olema nii-öelda Euroopa Liidu äh, rohelise kaardi vastand siis äh, USA-le. sinine kaart peab olema kättesaadav laiemale rühmale kõrgkvalifitseeritud tööjõule Äh, näiteks äh, ka pereliikmetele äh, Euroopa Liidu kodanike puhul. aga minu arust see ettepanek on siiski liiga piirav. meie fraktsiooni liikmed leiavad, et kõiki töötajaid tuleks selle ettepanekuga fookusesse võtta, mitte ainult ülikõrgelt kvalifitseerituid ja see peaks ikkagi vastama Euroopa Liidu tööturule. see tekst ettepanekuna praegu näeb ette seda, et sinise kaardi skeem isegi ei ole rahvusvahelise kaitse subjektidele, kes on kõrgelt kvalifitseeritud, minu arust on see viga. edasi. siin on sätted võrdse kohtlemise kohta, mis tänases direktiivis ka käigus on, kas sellest piisab, pole kindel mõningad liikmesriigid võivad seada ka tõkkeid ligipääsus tööturule näiteks eh, mitteõigustatud ja liiga kõrged eh, riigikeeleoskuse nõuded, see võib eh, igal juhul piirata liikuvust ja professionaalset liikuvust ning seda me ei aktsepteeri, suur tänu. suur tänu. kas on kuue fraktsiooni esindaja saalis? ei ole. siis Laura Agea, palun. Grazie presidente, e grazie alla kolleeg Alan. suur tänu teile, juhataja, suur aitäh ka kolleeg Lambertile äh, selle direktiivi eelnõu, mis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta neljandal juunil ette pandi, on Euroopa Liidu migratsioonipoliitika terviklikkuse äh, raamistiku. siin on ettepanek äh, sinise kaardi jaoks, mis peaks soodustama kolmandatest riikidest äh, Äh, tulnud äh, kõrgkvalifitseeritud tööjõu sisenemist ja väljumist äh, ning tööturutingimusi võrdsustama liikmesriikides. aga selle direktiivi eesmärke ei saavutatud, siin oli väga palju vajakajäämisi, mis puudutas piiratud liikuvust ja piiratud sisserännu võimalusi. nii et see kõik ei toimi. ja ka tööotsijale on liiga palju äh, bürokraatlikku äh, takistu-, takistusi töö- ja eluloa äh, saamise tingimused on väga keerukad sisserändajatele. ning näiteks Itaalias on Lombardia kohus otsustanud et äh, sisserändajate taotlused äh, tuleb tõendada kooskõlas äh, olevaks tööturu vajadustega. siis dumping. siin on öeldud ka palgalävendi kohta ning praegused sinise kaardi reeglid, mis puudutavad eurot, võivad viia selleni, et palgaalased tasakaalutused suurenevad Euroopa Liidus. peab ütlema, et homogeensus üleüldiselt Euroopa Liidus puudub, mis puudutab nii äh, töötingimusi kui ka äh, sotsiaalseid tingimusi Euroopa Liitu äh, sisenevad kõrgkvalifitseeritud kolmandate riikide kodanikud peavad olema valmis ja võimelised ja saama töötada samade standardite ja põhimõtete kohaselt kui liikmesriigi enda kodanikud ja peavad saama ka sarnast, samaväärset palka. Äh, pingutusi on selles osas tehtud, aga näiteks äh, töötajate edutamise töötajate lähetamise Äh, sätted mm, on hakanud toimima niimoodi, et äh, tegelikult äh, välistööjõud läheb sageli nendesse riikidesse, kus on kõige paremad tingimused, aga see ei toimi nii, nagu on plaanitud, sellepärast et tegelikult oleks, on eesmärk, et Äh, kvalifitseeritud töötajad oleksid võrdselt jagatud Euroopa Liidu liikmesriikides. Äh, loomulikult äh, on see kõige tähtsam just kõige raskemates oludes ja majandusoludes olevad riikide puhul, no vaadake näiteks Kreekasse, Kreeka poole, viissada tuhat noort inimest, kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu on viimase kolme aasta jooksul Kreekasse lahkunud. vaadake nüüd Itaalia või Hispaania poole, kui te ootate, et me Äh, oleme head vastuvõtjad kolmandatest riikidest pärit inimeste suhtes, siis äh, peate midagi aitama teha ka selleks, et meie enda riikides ei toimuks ajude äravool. muidugi meil on vaja äh, liikuvust ja töötajate liikuvust kolmandatest riikidest, aga kui näiteks liikmesriikides endas on akuutseid lahendamist vajavaid probleeme, ärgem unustagem, et Itaaliast ja mujalt minnakse ära mitte valikute pärast, vaid sellepärast, et lihtsalt ellu jääda. järgmine kõneleja, teil on sõna. president. suur tänu, proua esimees. see direktiiv üldiselt ähm, asendab varasema direktiivi, mis näitas äh, üles oma ebatõhusust, äh, pakkuda legaalne täiendav rändevõimalus äh, kvalifitseeritud tööjõule sinise kaardi kaudu, kellel on siis töö- ja elamisluba. me peame olema väga ettevaatlikud, äh, siin on väga palju lahtisi küsimusi, näiteks see põhjendus äh, sellise lahenduse kasutamiseks, sest äh, teatud Euroopa piirkondades on väga vähe selliseid töökohti, Saksamaal on miljon sisserändajaid, Prantsusmaalt lahkuvad väga paljud Äh, noored, kes oma diplomi on kätte saanud ja tihtipeale just tervishoiu, informaatika, uute tehnoloogiatega seotud töökohad, töötajad. ja see kõik lähenemised äh, on seotud igasuguste töötingimuste halvendamisega, kuuekuised kohu-, ähm, töö, kuuekuised töölepingud, see on kõik hooajapõhine justkui ja tihtipeale on palgad madalamad võrreldes äh, riikliku keskmisega, see põhjustab sotsiaalset dumpingut, sotsiaalkaitse on samuti problemaatiline ja ka kvalifikatsiooni tõestamine äh, ja ka kogemus, äh, millega võib asendada diplomit. Need hooajatöötajad meie arvates äh, Äh, on äh, töötajad, kes on justkui lähendatud, äh, lähetatud töötajad, ähm, mis ülesanne täpselt täidavad, kuidas nende olukorda käsitleda ja kuidas paralleelselt tegutseda sinise kaardiga paralleelselt, kas nad on lähendatud töötajad, jah, miks mitte, aga me ei tohi unustada, et need ühenduse väljaspoolt tulnud töötajad kindlasti põhjustavad ajude väljavoolu oma päritoluriikides ja me oleme kuulanud ära viisakalt teie ettepanekuid, aga me oleme väga tagasihoidlikud sellise ettepaneku osas, mille edus me ei saa üldsegi kindlad olla, aitäh nüüd proua Lambert saab äh, kokkuvõtteks sõna. Well thank you and thank you to colleagues. suur tänu, tänan kolleege. ma, nagu juba ütlesin, siis kohaldamisala on määratletud libe komisjonis, aga väga selge on ka see, et see ei rakendu hooajatöötajatele, see ei äh, ole seotud lähetatud töötajatega, ehk siis äh, kui teil on selle kohta küsimusi, siis vaadake palun seda tegelikku ettepanekut, siis te näete, mis see eh, kohaldamisala täpselt on. sama käib lepingute kohta. Eh, töötajatel peab olema kas konkreetne tööpakkumine või tööleping juba käes, selleks et nad pääseksid juurde sinisele kaardile lisaks siin on ka selliseid lõikeid, mis puudutavad näiteks eetilist värbamist parlament juba eelmisel korral soovitas seda ja nüüd on see taas teksti jõudnud. ehk see mõõde on siin ka olemas. ma arvan, et mitte keegi siin komisjonis ei hakkaks vaidlema vastu sellele ja me oleme ka nii palju raporteid koostanud oskuste kohta, et tegelikult on tarvis parendada ja kasutada Euroopa Liidu kodanike oskusi, aga me teame ka, et on olemas selline lõhe oskustes mitmetes liikmesriikides, teatud piirkondades ja see on midagi sellist, ähm, millele me oleme oma raportites ikka ja jälle tähelepanu juhtinud. see kaasneb äh, ülejäänud tööle, mida me oleme teinud. ma tervitan väga neid kommentaare, mida siin mainiti, äh, näiteks palgalävendite kohta Äh, ma suhtlen teiega täiendavalt, et aru saada, mida te täpselt välja pakute, vaatame muudatusettepanekuid selleks, et äh, see ka tekstis kajastuks, siis tõstatati siin küsimus, et see teema ei puuduta inimesi, kes on äh, FIE-d, kes tulevad, vaid see puudutab seda, kui inimesed tahavad teha mingisugust lisatööd lisaks sellele tööle, mida nad juba teevad sellepärast ma pakkusin siin välja sellise proportsionaalsuse mõõtme. kui keegi soovib seda kommenteerida, ehm, noh, kui keegi näiteks teeb paar tundi DJ-na tööd, ehm, siis see on ju lisatöö, ta, see inimene ei kasuta seda ja inimene ei tule sellepärast Euroopa Liitu. minu jaoks see tegelikult suur probleem ei ole nüüd räägiti nendest nõuetest äh, kvalifikatsioonile, taas siin on selge see, et võib-olla tuleb siin pakkuda komisjonile mõningaid muudatusettepanekuid. ja lõpetuseks, ma arvan, et see raport libe komisjonis äh, vaatab selle restruktureerimise suunas, mina raportöörina hoian pilgu ka selle peale, et me nendega äh, ühte sammu käiksime aga meil on libe variraportööridega peatselt äh, kokkusaamine selleks, et me saaks aru, mida me teeme. ma ootan teie muudatusettepanekuid ja koostööd kolleegidega selleks, et jõuda millenigi, mis on koherentne ja mis äh, aitaks väljendada neid muresid, mis inimestel on. suur tänu muudatusettepanekute tähtaeg on seitsmes veebruar kell kaksteist, meie komisjonis kahekümne viies aprill vastuvõtmine ja juhtivas komisjonis kolmandal mail äh, vastuvõtmine, tänan kõiki! nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunktini, mis on Euroopa jagamismajanduse tegevuskava. ja alustuseks annan sõna härra Schüstele, palun suur tänu teile, esinaine. digitaliseerimine on asi, millest kõik räägivad. väga värvikalt kirjeldatakse sellest, mis seal kõik toimub ja vahel on see väga raskesti hoomatav ning komisjonil on õige äh, arvamus, kui ta ütleb, et digitaliseerimisvaldkonnas on vaja reguleerida, aga samas peame me ka selle eest hoolitsema, et digitaalmajandus saaks areneda võimalikult hästi, sest äh, asi on praegu nii, et digitaalne majandus kindlasti toob väga palju produktiivsuseeliseid, samuti avab võimalusi, et pakkuda uusi tooteid, tõhusamalt pakkuda, et klientide soove paremini täita ning ka töötajate huvisid võib see aidata ehk paremini edendada kui traditsioonilistes töösuhetes. samal ajal on minu arust aga äh, kahetsusväärne ja viga see, et praegused sotsiaalsete ja tööõiguste reguleerimise võimalused on komisjoni puhul jäänud äh, alareguleerituks, äh, jõuame äh, platvormimajanduse ja veebiplatvormide juurde, tegemist on kasvava majandusvaldkonnaga, aga kui te vaatate sellele sektorile otsa, siis selge on, et mitmed teenused ja mitmed tooted, mis selles keskkonnas sünnivad, Äh, on ka sama, mida pakub ka traditsiooniline majandus. nii et äh, see, mis esmapilgul paistab uus, ei pruugigi uus üldse olla. ning äh, see ongi tegelikult lähtealus minu arvamuse projektiks, öelda, et me peame olema kindlad selles, et veebimajandus ei saavuta konkurentsi eeliseid selle võrra, et sotsiaalseid tingimusi vähendatakse ja dumpingu tingimusi rakendatakse. see ei tohi nii olla meil on vaja konkurentsipoliitikat, mis tagab, et samades konkurentsitingimustes äh, tegutsetakse ning äh, muidugi platvormimajanduses on võimalik äh, teha üht koma teist kiiremini ja paremini võib-olla kui tavamajanduses, aga kindlasti ei tohi olla neil konkurentsieelist, kui nad tegelevad sama asjaga, mida traditsiooniline majandus. see on siis minu alguspunkt. edasi jõuan ma äh, erinevate aspektideni, millele me peame tähelepanu juhtima, mida nõudma. me peame ütlema, et me ei taha mitte Euroopa määrust, mis liikmesriikide õigust asendab selles osas, sellepärast et muidugi selline poliitikavaldkond on peamiselt liikmesriikide pädevuses ja seetõttu peab Äh, äh, rahvusriikide äh, õigusandlus ka kehtima, aga meie peame panema paika konkurentsiraamid. kuna erinevad platvormid on niivõrd mitmepalgelised, siis esiteks tuleb eristada platvormide vahel, kus peamiselt tehakse tasuta tööd ja vabatahtlikult panustatakse vabatahtlikku tööd või siis professionaalsed platvormid. siin Äh, muidugi vabatahtlikkuse puhul äh, eelkõige kodaniku julgust ja tegutsemist soodustatakse, nii et äh, väga oluline on siis eristada professionaalseid ja mitteprofessionaalseid platvorme. ja siit muidugi tulevad ka, tuleb ka erinev regula-, reguleerimisvajadus mängu, kui me räägime näiteks kaubandusliku eesmärgiga platvormidest. ja nüüd juba algusest peale peame silmas pidama, et nii nagu traditsioonilises majanduses on tavapärane, me peame ütlema, et see töö, mida seal vahendatakse, on kas eh, FIE-de poolt tehtud, vabakutseliste poolt eh, või siis eh, töösuhtes olevate inimeste poolt ja traditsioonilises majanduses on täpselt samamoodi ning see põhimõtteline eristus ei sõltu sellest, mida inimesed ütlevad, mis asi see on, vaid ka õigusandluses on tegelikult väga selged äh, faktid olemas, mille järgi on võimalik tuvastada, millised töösuhted on. Äh, näiteks äh, Suurbritannia kohus otsustas hiljuti just Uberi platvormi ja töötaja vahelise suhte kohta tegemist eh, on eh, küll sõltumatu töötajaga, aga mitte FIE-ga, nii nagu sageli äh, nimetatakse, ja siin tuleb eristus teha. kui me selle eristuse oleme ära teinud, siis jõuame järgmise punkti juurde, mida oleks ka vaja reguleerida. nimelt sõjalise majanduse analoogiga, analoogina peaksime nägema neid reguleerimisvõimalusi näiteks tagama erinevaid praegu ametiühingute poolt tagatud õigusi, näiteks äh, tööohutuse küsimused, mm, siis edasi äh, kollektiivlepingud ja palgalepingud, aga sotsiaalküsimused, sotsiaalkaitse küsimuses äh, tekivad samamoodi sotsiaalkindlustussüsteemides os osalemine ja nii edasi. nii et siin kindlasti ei ole mõtet jalgratast leiutada platvormimajanduse jaoks aga vaja on vaadata pigem, kus kohas on sarnasused platvormimajanduse ja traditsioonilise majanduse vahel ning äh, need lõhed äh, ühendada. nii on võimalik tagada, et konkurentsieelis tuleb sellest, et äh, platvorm saab võib-olla tõhusamalt ja kiiremini tegutseda ja mitte sellepärast, et tegeletakse sotsiaalse dumpinguga. suur tänu! Schuster äh,. suur tänu, härra Schuster, annan sõna proua Sanderile Rahvaparteist. Merci. suur tänu, proua esimees, head kolleegid. kõigepealt sooviksin tänada raportööri härra Schusterit selle äh, ettepaneku eest, mida ta meile tutvustas, mis minu arvates äh, on äh, väga hea vundament, äh, lähtudes komisjoni infost ja praegusel hetkel puudutab siis väga olulist äh, Euroopa ettepanekut, mis vajab meie poolt väga selget reaktsiooni. Euroopa jagamismajanduse tegevusi oleme me näinud, sellel on väga tõsine potentsiaal ja Euroopal on teatud trumbid, et selles valdkonnas liidriks saada see võimaldab paljudel töötutel, äh, üliõpilastel ja pensionäridel leida tööd ja täie, saada täiendavat sissetulekut. sellel majandusel on ka võimalus paremini tagada töö ja eraelu äh, ühildamine, andes teatud paindlikkust seoses töökoha ja tööaegadega samuti äh, aitab see välja arendada paremini teatud äh, piirkondi, tahaksin meelde tuletada, et mõned meie ettevõt-, meie ettevõtjad tulevad välja uute äh, ettepanekutega igapäevaselt ja me ei tohiks kuidagi takistada selliste idufirmade arengut selle valdkonnaga on aga seotud ka raskusi mis puudutab äh, töötajaid ja kindlasti on vaja tagada vajalik kaitse neile ja kõik äh, ja tõesti on vaja saavutada tasakaal töötajate kaitse äh, vahel ja samas võimaldada sellel majandusharul areneda raportööri arvamuse projektist lähtuvalt tahaksin, et me eriti käsitleksime teatud punkte, mis minu jaoks on olulised. esiteks vajadus, et meil oleks usaldusväärsed näitajad töökohtade ja ka nende töötingimuste kohta ja ma arvan, et selles osas on vaja väga palju veel ära teha nii liikmesriikide tasandil kui ka Euroopa tasandil teine punkt, äh, mida tahaksin rõhutada, puudutab, äh, et meil on vaja äh, sellist platvormi, mis sisaldab teatud kohustusi ja ja kindlasti on vaja julgustada paremini teada anda läbi hinnangute ja muude variantide teenuse osutajate kaudu nendest reeglitest, millest on vaja kinni pidada Äh, lisaks rääkisite sellest, et on vaja vahet teha, mis puudutab ähm, äh, professionaalsete ja mitteprofessionaalsete platvormide vahel. eelkõige on vaja vahet teha need selle vahel, mille puhul äh, majandusmudel on tasuv ja mille puhul tõesti on tegemist jaja, jagamismajandusega, ehk siis muud, puudutab kulude, pädevuste või ressursside jagamist ja ma sooviksin, et arvamuse projekt ja arvamuse projekti osas soovin ma esitada muudatusettepanekuid, et välja töötada kahte täiendavat mõtet, kõigepealt mis puudutab pädevusi ja see uus majandussektor äh, annab väga palju töökohtade loomise võimalusi, aga me ei tohi unustada, et me peame arvesse võtma ka uusi oskusi näiteks digivaldkonnas ja meil on vaja vajalikku äh, väljaõpet äh, ja see puudutab ka elukestvat õpet. mõned äh, töökohad selles valdkonnas tõenäoliselt võivad kaduda ja selles osas on meil vaja teha ettepanekuid, et meie ähm, väljaõppe haridussüsteem suudaks toetada neid isikuid uute oskuste omandamisel, et keegi ei jääks tööelust kõrvale, see on väga oluline. teiseks sooviksin äh, teha täiendava ettepaneku. see puudutab äh, seda, et kellelegi ei, keegi ei jääks sellest majandusharust kõrvale, on meil vaja äh, lairibaühendus tagada, eriti piirkondade, maapiirkondades Äh, nii palju minu poolt, äh, proua esimees, ma tahaksin lõpetuseks öelda, et ma usun, et meil tõesti on vaja leida äh, tasakaal jagamis, selleks, et jagamismajandus tooks kasu kõigile, nii töötajaid, töötajatele, tarbijatele kui ka ettevõtetele, aitäh! suur tänu, proua Harkin, teil on sõna. suur tänu, proua esimees kõigepealt tänan raportööri väga tugeva arvamuse projekti eest ja ootan igasti edasist koostööd temaga. seniseid kommentaare kuulates ähm, võib väga selgelt öelda, et jagamismajandusel on potentsiaali, see võib luua uusi võimalusi ettevõtluseks ja töökohtadeks, aga sellel on ka väga suur mõju Ähm, tööturule kui sellisele, samuti näiteks sotsiaalkindlustussüsteemile, tööajale, töötasule, tervisekaitsele ja ka küsimusele elukestvast õppest, millele mu kolleeg just viitas ja ma olen igati nõus tema seisukohaga. samuti olen ma nõus raportööriga selles suhtes, et tarvis on vaja usaldusväärseid andmeid töökohtade äh, ja muude näitajate kohta jagamismajanduse valdkonnas, sellepärast et raske on teha otsuseid, kui ei ole piisavaid tõendeid. saame aru, et siin on reguleerimise mõttes päris suur hall ala ja seda olemasolevaid õigusakte seirates, seirata on väga raske. me peame leidma tasakaalu töötajate õiguste äh, ja teiste ähm, tingimuste vahel selleks, et töötajad saaksid ikkagi ennast ja oma peresid ülal pidada. sotsiaalõiguste sammas annab meile samuti teatud äh, piirangud siin, sest ka selles on viidatud äh, jagamismajandusele. me peame teadvustama, et nagu raportis on öeldud, jagamismajandus võib tegelikult äh, aidata kaasa halbadele töötingimustele ja ebakindlusele ning eh, selle töösuhte loomu tõttu on eh, töötajad küllaltki ebasoodsas olekus ja neil on raske oma õigusi kaitsta, kui neil üldse mingid õigused on, aga ma ei taha väga negatiivselt rääkida, tegelikult jagamismajandusel on ka palju positiivseid külgi, näiteks see, et eh, minu jaoks see, et see keskendub kohalikule tasandile ning samuti jagamismajandus võib ka sotsiaalsete eesmärkide täitmisel ja sotsiaalmajanduse valdkonnas palju ära teha liikmesriikide tasandil, regionaalsel, kohalikul tasandil tõesti tekib küsimus killustumisest. ja raportöör rääkis ka sellest, et kas need teenused, mida pakutakse, on kas kutsealasel või professionaalsel tasandil või siis nad ei ole seda, sellepärast et sellest vaheteost sõltub ka reguleerimise määr. ja lõpetuseks me rääkisime ka sotsiaalse dumpingu vältimisest tõesti, seda tuleb vältida jagamismajanduse puhul. ehk siis ma olen paljude ettepanekutega nõus, mida raportöör tegi, ootan eh, seda, et ma tooksin välja ise mõned muudatusettepanekud, mis loodetavasti seda arvamuse projekti paremaks muudavad, aitäh! suur tänu, Tanja Gonzales, palun! suur tänu, proua esimees! esiteks soovin õnnitleda raportööri selle arvamuse projekti eest, ma arvan, et tegemist on väga hea lähtekohaga eh, selleks, et seista vastu nendele väljakutsetele, mis meil tulevikus jagamismajandusega seoses on. ma arvan, et see mõjutab tugevalt töökohti ja majandust üldiselt. esiteks soovin öelda, et minu meelest on oluline vaadata õigeid termineid. kas me räägime siin jagamismajandusest eh, paljud tegevused lähevad justkui jagamismajanduse definitsiooni all, aga tegelikult midagi nende puhul väga ei jagata. nii et siin võib olla hoopis tegemist sotsiaalse dumpinguga näiteks. me teame, et tehnoloogia ja uued võimalused pakuvad äh, uusi võimalusi, uusi töökohti, sotsiaalseid hüvesid, aga mõned platvormid kasutavad tegelikult ära seda, et see sektor ei ole väga hästi reguleeritud Ehm, mis tähendab seda, et ebakindlaid, ebakindlate tingimustega töökohti luuakse ähm, meelega, näiteks transpordi ja turismi valdkonnas. Ehm, kasutatakse fiktiivsete ehm, FIE-de lähenemist siin, mis tähendab seda, et need faktilised töötajad tegelikult ei saa endale tööõigusest tulenevaid kaitseid ja ma arvan, et siin tuleb selgelt teha vahet kutsealaste ja mitte kutsealaste platvormide vahel. Ehm, ja selgelt tuleb tuvastada, missuguse töötajaga on tegemist, kui vaadata ILO soovitusi selles vallas, siis ehm, meil on selle kohta teatud ettepanekud, saadame need teile kirjalikult. nüüd kui rääkida töötingimuste raamdirektiivist, siis siin me oleme üldiselt ühel meelel, et eh, jah, me peaksime keskenduma sellele, et eh, töötingimused oleksid inimväärsed ja samuti tuleb tagada see, et Euroopa sotsiaalõigusi tunnustatakse. et Euroopa tööturgudel ei, eh, tööturge ei õõnestata kuidagi. ning ka meie tööõigust tuleb nende platvormide puhul äh, Ähm, austada, sellepärast et äh, mõningate uute töökohtade puhul tegelikult töötajate õigusi ei arvestata. sellepärast oleks oluline sõnaselgelt nendele olukordadele viidata, samuti viidata näiteks naiste äh, rollile väga alatähtsustatud töökohtade puhul ja vaja oleks sotsiaalset ja ka keskkonnaalast jätkusuutlikkust. samuti me leiame, et äh, kui siin räägitakse sellest, et töötajate nimel tuleks teha piisavalt äh, sotsiaalmaksu makseid ja et neil oleks ka vaja juurdepääsu korralikele kollektiivlepingutele ja ametiühingutele. ehk siis me sooviksime neid lõike muuta veel paremaks, selleks et nendel töötajatel oleks õigused ja need õigused oleksid tagatud, selleks et ka nende töötajate äh, õigused oleksid komisjoni töös kajastatud suur tänu. nüüd Karima Teeli, palun, roheliste nimel. või kas keegi ei, kedagi ei olegi roheliste poolt siin? selge, siis lähme edasi EFTD-ga, Laura Aagea, palun, teil on sõna. suur tänu, proua esimees, ja tänan ka raportööri hiljuti on jagamismajandus näinud äh, tohutut kasvu nii kasutajate kui ka tehingute hulga poolest. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal oli olemas kuus platvormi, aga kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks oli neid juba kolm korda rohkem. jagamismajanduse platvormid on jõudnud uutesse sektoritesse ja ka uute, on ka uued tegevused. tarbijatele pakub see uusi võimalusi, nad saavad juurdepääsu uutele teenustele ning selline lähenemine paneb ähm, kodanike ressursse tõhusamalt kasutama. see võib aidata kaasa keskkonna olukorrale ja ringmajandust äh, edendada. inimesed, kes sellega seotud on, langevad kolme kategooriasse. teenuse pakkujad, teenuse kasutajad ja vahendajad. teenusepakkujad jagavad omavahel vahendeid, nad pakuvad äh, teenuseid kasutades omaenda kutsealast võimekust ja oma oskusi. mõned teenusepakkujad, kes ajutiselt teenust pakuvad, on pigem sellised väiksemad eraisikud, aga suuremad on nii-öelda traditsioonilised majanduslikud toimijad. sellistes valdkondades nagu näiteks turistide kaitsmine või, või avaliku korra tagamine. ja siis on olemas vahendajad ehk siis need platvormid, mis on tavaliselt internetipõhised. ja peamiselt selle majanduse valdkonnas peab vaatama viit valdkonda, et äh, näiteks äh, juurdepääs turule, äh, režiimide vastutustundlikkus, tarbijakaitse, töötajate roll ja ka maksustamine. ehk siis, kui me analüüsime seda arvamust, kui seda vaadati ITRE komisjonis siis tuvastati teatud riskid, näiteks vaesus, äh, töötingimuste allakäik ja ka äh, inimestevaheline teenuste pakkumine. Ähm, tarvis on kaitsta kasutajaid, liikmesriike peab julgustama võtma meetmeid selleks, et tarbijaid kõrgel määral kaitstaks. eriti just kaitstakse ebaausate kauplemismeetmete eest ähm, jagamismajandusel on tohutu mõju töö loomusele kui sellisele ja ka nende platvormide ja töötajate omavahelisele suhtele. täiesti olemasolev risk, et töötajate tingimused langevad allapoole miinimumstandardeid, mis sotsiaalkaitse kohta käivad. samuti need platvormid äh, on probleemsed selles mõttes, et nad on väga kiiresti levivad. mõnedes sektorites on oht, et need kujutavad endast äh, ebaausat konkurentsi ja niimoodi võib isegi tekkida monopol. ehk siis võib-olla saaks nende platvormide suhtes rakendada Euroopa Liidu õigustikku, kindlasti tuleks äh, sidusrühmade kohustused ära määratleda, esiteks selgelt peaks tegema vahet ajutiste ja professionaalsete töötajate vahel, ähm, nende platvormide õigused ja kohustused tuleb määratleda, tuleb tagada kõrgetasemeline tarbijate kaitse. veel üks iseloomulik joon jagamismajanduse puhul on see, et nad sisenevad sellistele turgudele, kus on juba traditsioonilised toimijad ees. traditsiooniliste turuosaliste jaoks oleks väga oluline teada, kas jagamismajandus ähm, on seotud turule juurdepääsemise nõuetega, kas näiteks oleks vaja mingeid lubasid neile anda või kas on olemas mingid miinimumnõudmed, kui näiteks rääkida autodest, kindlustusest, kindlustuse valdkonnast, siis siin on väga selge, et eh, ning variraportööride kohtumisel kommenteerime seda teemat täiendavalt. Merci, madame la présidente kui suur tänu, proua esimees, ütleb äh, proua Mole, Mele äh,. tegemist on Euroopa äh, jagamismajanduse tegevusvaja viie haruga ja volinik on selle kohta öelnud, et eesmärgiks on kaasata tarbijad, ettevõtjad ja töötajad ja tagada õige lähenemine. kui nüüd käsitleda seda lähtudes töötajate olukorrast ja vaatenurgast, siis on vaja arvesse võtta ka nelja muud e-, aspekti, mis puudutab platvormide käivitamise õigust. me teame, et äh, dereguleerimine ja ultraliberalism, mis valitseb Euroopa Liidus, on juba radikaalselt muutnud pakkumist ja väga keeruline saab äh, seetõttu olla võimalik äh, tagada ähm, nende inimeste kaitse. mis puudutab seda infot, mida jagatakse nendel platvormidel, ei ole reguleeritud, siin on me räägime siin äh, ühtsest äh, digitaalturust, aga samas see kõik toob endaga kaasa teatud muresid. tarbijate kaitse ja nii nagu ka öeldud, et see äh, lairibaühenduse tagamine, me näeme, et ebaõiglane konkurents kindlasti saab sellest hoogu juurde ja see olukord ei ole piisavalt reguleeritud ja lõpu, lõpetuseks äh, maksustamine, äh, kindlasti äh, tekib ka sellega suhtes probleeme ja tehingud kasutajatega toob endaga kaasa maksupettusi ja muid pettusi ja me oleme kõik seda juba näinud, me teame, viimased sündmused ja otsus, kohtuotsused näitavad seda töötajate olukorraga seoses selles majandusharus on oluline ra teatud raamistik luua, aga meie arvates Euroopa mm, tasandil ei ole mõtet tegutseda, sellepärast et sellel ei ole mõtet, on juba liiga hilja me juba oleme Uberiga näinud, et nad on juba siin, see jagamismajandus ja platvormid ei ole mingisugused filantroobid, Uber pani paika teatud mudeli transpordivaldkonnas, Google'iga partnerluses on nad juba väga kaugele edasi arenenud ja pea, peatselt ei ole ka Uberil autodel enam üldsegi juhte, vaid on isesõitvad autod ja me näeme, et see toob endaga kaasa tohutu arvu töökohtade ka kadumist, me ei taha eh, seda jagamismajandust, sest see muudab sügavalt eh, meie majandusmaastikku selles osas, mis puudutab töötajate õigusi. kui töötajatel ei ole enam töökohti ja me teame, eh, et küll üritatakse kuidagi seda pehmendada äh, ja eriti, mis puudutab seda miinimumpalka või universaalset äh, kodanikupalka, äh, üritatakse Äh, sel, seda äh, oodatakse siin justkui Euroopa Keskpanga äh, päästelaeva, aga me, sellele jätkub olukord, kus ei ole töökohti, ei ole tarbimist, ei ole mitte midagi, me peame käsitlema seda palju laiemalt ja kui me soovime mingisugust süsteemi, siis me peame järele mõtlema, lähtudes töötajate kaitsmisest ja ainult liikmesriigid saavad kiireloomuliselt selle olukorraga tegeleda, aitäh! You... suur tänu, härra Schuster, kas te reageeriksite sellele? Eh, teen lühidalt. kõigepealt suur aitäh teile sõnavõttude eest. enamik eh, sisendeid, ma saan aru, lähtub ühest alusest. esiteks me tahame kasutada platvormimajanduse potentsiaali ja seda edasi arendada, sellepärast et siin on palju positiivset. teisest küljest aga Äh, oleme me ka kokkuleppele jõudnud, et meil on vaja vastavat äh, kaitsetasandit. nii et äh, alati ei ole liiga lihtne aru saada, et kus kohas seda kaitset vaja on ja kus mitte. aga minu arust on siin igal juhul väga põnev diskussioon ja mul on hea meel, et saame neid asju arutada. ma saan aru, et ka Äh, mis puudutab äh, muid asju kui lihtsalt sotsiaaltingimused ja töötingimused, äh, näiteks ähm, tarbijakaitse, siis minu arust meie peaksime igal juhul ainult tegutsema nende valdkondadega, mis meie komisjoni tööd puudutab ja meie huvitavaid teemasid, sellepärast et IMCO komisjonis paralleelselt käivad ka arutelud ja me ei pea kõike dubleerima. aga ma saan aru, et meil on üleüldine ühine alus, mul on väga hea meel selle diskussiooni üle ja minu arust on väga oluline, et me jõuaksime konkreetsete ettepanekuteni, mida siis ikkagi on vaja teha, sest praegusel hetkel on paraku kahjuks asi nii, et äh, digitaliseerimine kõnnib pikkade sammudega edasi, platvormimajandus areneb äh, hüppeliselt ja me peame midagi tegema selleks, et töövõtjate kaitsmiseks midagi ette võtta, suur tänu Thank you uh.... suur tänu, proua Niibe äh, tööhõive peadirektoraadist, kas te soovite midagi lisada um,? Thank you very much um.... suur tänu. mul on mõned tähelepanekud. esiteks, võib-olla oleks asjakohane mainida mõningaid eeliseid, mida härra Schuster juba mainis tööhõive valdkonnas või, või uute töövõimaluste suhtes. täiendavad võib-olla paindlikumad töövõimalused võrreldes traditsioonilise tööga. tõsi on ka muidugi see, et paindlikumad töösuhted võivad olla vähem stabiilsed kui traditsiooniline töösuhe kui rääkida nüüd konkreetsetest arvamuse punktidest, siis esimese punkti kohta jah, me võtame arvesse eh, seda vahetegu, et kutsealane ja mittekutsealane platvorm omavahel eristada. Eh, kolmanda punkti kohta, nagu te teate, eelmise aasta juunis komisjon otsustas, et nad ei soovi teha seadusandlikku ettepanekut ja nagu teie viies punkt rõhutab, siis meie jaoks mm, on rõhk endiselt äh, võtta arvesse seda, et iga kuul tekivad uued võimalused ja kui jõutakse mingi tulemuseni, siis saab komisjon paremini analüüsida, kas siin oleks vaja mingisuguseid äh, ettepanekuid teha, seda kuulame juunikuu teatises. neljanda punkti kohta ütleksin seda, et ma mainisin, mainiksin sotsiaalõiguste sammast, mis puudutab sotsiaalkaitset Euroopa Liidu tasandil, äh, selle kohta tulevad äh, seadusandlikud ettepanekud, see on komisjoni töökavas olemas. Äh, sealhulgas näiteks töötingimustest kirjaliku teavitamise direktiivi ülevaatmine, mis paremini aitaks meil uusi äh, töösuhteid ähm, äh, lahti seletada. lisaks poliitika peab tõesti põhenema tõenditel ja nagu teatises öeldi, siis komisjon jälgib selles vallas arenguid mitmed uuringud on käivitatud ja me tahame, et äh, teave selles vallas muutuks paremaks ja lõpetuseks kuuenda punkti kohta ähm, sotsiaalmaksu ja maksunduse kohta üldse äh, teatises viidati sellele, et platvormid ja liikmesriigid peaksid tegema koostööd selleks, et äh, makse saaks normaalselt koguda äh, ja et kasutatakse erinevaid mehhanisme, näiteks reitingumehhanisme jagamismajanduses, suur tänu! For... aitäh, see tähendab, et me oleme jõudnud esimese päevakorra poole lõpuni. kohtume peatselt, hääletamine algab kell kolm ja ootan teid tagasi nägemist!